okei okay,, colleagues, can we start, please? lugupeetud kolleegid, kas olete valmis alustama? Can I start with chairman's announcements? alustame kõigepealt siis äh, juhataja teadaannetega ning enne kui me läheme siis koordinaatorite koosoleku aruande juurde, ma tahaksin anda teile teada, et peale seda, et olles neli aastat koos meiega tööd teinud siin sekretäriaadis, Jaanis lahkub ning ta nüüd läheb äh, uutele väljakutsetele ja ta läheb kaasotsustusüksusesse tööle. ja ta lahkub siis äh, homsest ja Jaanis on töötanud siin väga mitmete tegevuste valdkondade kallal. ta on teinud äh, väga tublit tööd ja ta on olnud mulle ka suureks abiks. nii et ma tahtsin siis meie kõigi nimel soovida talle edu tema uutes ettevõtmistes. ja ma olen täiesti kindel, et me kohtume temaga siis tema uues rollis kindlasti veel kuna nõukogu kunagi ei ole nõus äh, sellega, mida parlament äh, mõtlev, siis kindlasti me näeme teda veel, kuid äh, loodetavasti olete minuga nõus, kui me soovime talle kõik, kõike paremat ja edu tema töös. Okay, on the coordinators report. Um, two report. koordinaatoritest siis kaks, kõigepealt, mis puudutab äh, statistilise tulemite raport, mis puudutab äh, maanteetransporti, siis teid ilmselt ei üllata, et seda raporti teeb esimees, lisaks siis veel ühe statistilise aruandele, mida te olete siis mulle usaldanud viimaste kuu jooksul ja siis integreeritud merendusprogrammi äh, äh, projekt Äh, EPP on see, kes määrab sellele raportööri, kuid mis puudutab nüüd kaks tuhat üheksa eelarve kinnitamist, siis ootame EPP arvamust, siis erinevate agentuuride eelarvete kinnitamine, EMSA ja muud, siis koordinaatorid panevad siis need äh, kokku, kirjutavad need kokku ühe arvamusena, ALDE teeb seda siis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis puudutab äh, turu järelevalvet, mis puudutab kahe- ja kolmerattalisi sõidukeid, siis äh, sellele paneb, äh, selle arvamuse raportööri määrab siis SCR-i e grupp, otsustati, et arvamust ei koostata mis puudutab parlamendi nõukogu otsust äh, Äh, mis on, puudutab siis avalikku ligipääsedele teenustele, mida pakub TNS ja kui kodanike vabaduste komisjon otsustab teha omapoolse algatusraporti, mis puudutab reisijate nimeinformatsiooni edastamist kolmandatele riikidele, siis on see SND, kes sellega tegeleb, kuid me nüüd ei tea, kas ähm, Kodanikuõiguste Komisjon sellise raporti taha koostada. ja see olid siis koordinaatorite Need olid siis koordinaatorite otsused arvamuste ja raportide kohta ja me ootame siis teiepoolse ettepanekuid, mis puudutavad konkreetseid inimesi, kes nendega tegelevad. edasi Äh, siis transport, prioriteetvaldkonnad ja proua Haag, kes on Süre komisjoni äh, esimees ja raportöör proua Paleido on kutsutud novembrikuisele transpordikomisjoni koosolekule ning arvamuse eelnõu võetakse vastu ja meie koosolekul jaanuaris edasi komitoloogia alalised raportöörid komitoloogias informeerisid koordinaatoreid selles suhtes, mis puudutab äh, eda-, tulevasi soovitusi ning see on seotud tsiviillennunduspersonaliga. see eelnõu peaks olema siis, minema vastuvõtmisele detsembris, määratleme uued äh, reeglid paika, mis puudutab äh, piloote äh,, äh, amatööre, muid reegleid. härra Algatar, Algatroi äh, soovitas, et äh, koosolekul härra Kadrogi, kus, kui temast on saanud EASA äh, direktor üheksal novembril, siis temaga me peaksime seda teemat arutama. lisaks sellele ma olen informeerinud koordineerijaid härra Košeki palvest, mis puudutab äh, erinevate glaiderite kasutamist tegemist oli äh, glaideriga, mis põhjustas Austrias äh, õnnetuse käesoleva aasta juunist. edasi TNT edasine finantseerimine, siis koordinaatorid arutasid erinevaid finantseerimisvõimalusi ning oleme otsustanud, et tuleme selle teema juurde tagasi kolmekümnendal november, olles arutanud seda teemat erinevate, erinevate poliitiliste fraktsioonidega. muude küsimuste all äh, siis Eurovinjett raportöör esitas analüüsi, mis puudutab poliitilisi kokkuleppeid Eurovineti valdkonnas ning on öeldud ka seda, et me vaatame, millised on edasised progressi võimalused koostöös Belgia eesistujaga, põhinevalt eh, siis eh, parlamendil esimesel lugen-, lugemisel. koordinaatorid olid selle ettepanekuga nõus eeldusel, et raportöör tuleb nende juurde tagasi ja tal on edusamme ka ette näidata edasi, mis puudutab koostöö Rahvusparlamendiga, siis vastavalt komisjoni töökavale aastaks kaks tuhat üksteist koordinaatorid on otsustanud, et novembrikuisel koosolekul arutatakse neid teemasid, mis puudutavad äh, rahvusriikide parlamentidega koostöövõimalusi aastaks kaks tuhat üksteist. edasi koordinaatoritel toimub erakorraline koosolek koostöös komisjoniga kuueteistkümnendal novembril ja see puudutab erinevate lennuliinide musta nimekirja. Äh, edasi vaadates äh, äh, seda küsimust, mis on seotud äärmuslike vaesuses elavate inimestega, see on kahekümne kaheksandal toimub see koosolek, kuid esimeste konverents soovitas, et see esialgne ettepanek, et see toimub siis detsembris, lükatakse edasi, nii et see toimub siis jaanuaris kakskümmend kaheksa null üks nii et mis puudutab koordinaatorit, kui keegi läheb Schipoli, kas keegi on valmis minema Schipoli lennujaamale kümnendal novembril, siis ma tahaksin teile äh, meelde tuletada, et see külaskäik, see visiit on tulemas äh, ja komisjoni liikmed äh, võiksid siis teha ettepanekuid, kui nad on valmis sellele osalema, vaadatakse kehaskannerid. siis komis-, koordinaatorid ütlesid ka seda, et me, et esimees saadab kirja volinikule, mille puhul siis puudut-, see puudutab siis kom-, voliniku vastuse parlamendi resolutsioonile lennuliine pankroti suhtes kahekümne neljandal veebruaril peaks see toimuma ja siin on ära toodud erinevad mõjuanalüüsid äh, ja mõjuanalüüs on aluseks komisjoni arvamusele ja me tahame siis teada voliniku käest, kui kaugele antud mõjuanalüüsiga on jõutud ja kui kaugele on jõutud antud ettepanekuga. edasi proua Lichtenberger roheliste nimel tõstatas teema, mis puudutas äh, transporti ja liiklus Strasbourgi suunal, kuid me otsustasime, et et äh, me et arutame seda teemat, kui me oleme pannud paika täisistungite kalendri lõpuks, siis äh, edasi me vaatasime seda teemat, mis on seotud Islandi tuhapilvega ja, ja mida teha siis, kui see tuhapilv uuesti peaks meid ähvardama ja kas nüüd on koordinaatoritele kellelegi, kellelgi küsimusi, on veel mingeid muid teemasid, mida tahaksite tõstatada? see küsimus, et kui, kui, millal me tagasi tuleme Šipolist, sest samal päeval on ka peallõunat äh, osaistungjärk. kella kolmeks jõuame tagasi. meile öeldi, et hääletamiseks peame tagasi olema nii, sellega on siis kõik korras. Läheme edasi järgmise punkti juurde ja see on tsiviillennundusohutuse leping Kanadaga. ja kas me võtame selle raporti eelnõu vastu? ja hääletame. teeme kõigepealt kontrolli ja vaatame, kas meil äh, kas hääletamine toimib, valmis hääletama? As everybody, there's always one in the class, Michael. As everybody. kas kõik on hääletanud? hääletame läbi. hästi keeruline hääletamisnimekiri on meil täna ees igal juhul. niisiis, hääletame ka, muudatusettepanekuid ei ole, lihtsalt äh, lõpphääletamine. see puudutab proua Tikao raportit, hääletame kas kõik on hääletanud? ja hääletamine läbi. kakskümmend üheksa poolt, vastu ei ole kedagi, erapooletud ka ei ole, nii et äh, suur tänu ja õnnitlused Froodiga, keda kohal ei ole Thank you. Thank you. What time the next one's due? So we got a ten minute break now. kümme minutit vaheaega. poole kümni, kuni me jõuame siis järgmise punktini ja see on armuste vahetus proua Paisi ja härra De Olivieraga. nii et tuleme siis natukese aja pärast tagasi. Okay, colleagues. head kolleegid, palun istuge maha. võtame kohad sisse. selgitan nüüd, kuidas meil plaan on palun mõlemat TNT koordinaatorit, proua Peisi ja härra Valentat kõigepealt siia, nad kõnelevad kümneks minutiks ma palun ka nendel sama rangelt ajast kinni pidada nagu ka teil. seejärel võtame küsimusi ja pakume võimalust küsimusi esitada võimalikult paljudele kõigepealt siis kaks koordinaatorit ja seejärel on teil võimalik küsimusi esitada. ja samamoodi teeme ka ülejäänud hommiku ja pärastlõuna. ilma pikema jututa alustan kõigepealt naisterahvastest. palun Karla Peisi kõigepealt kümme minutit oma projekte tutvustada ja siis lähme edasi. nii, Karla, palun. aitäh, Brian ja lugupeetud liikmed kui te selle linna transpordi kohta minu käest nõu küsitakse, küsiksite, siis oleksin ma nõutu. kõigepealt räägin sellest, miks ma olen siin. mul on kaks äh, prioriteetset projekti, üks on Donau mikrostrateegia, see on väga oluline meil on vaja terviklikku lähenemist sellele küsimusele. praegu on meil käsil vahe hindamine ja kui me vaatame meie edusamme, siis ühest küljest on meil tõsi, suured edusammud, teisest küljest aga oleme me üht-teist ka kaotanud. ma selgitan, mida ma siin silmas pean sel aastal alustasin eesmärgiga algatusi konsolideerida, koostada põhimõtmed, põhimõtted ja oluline. meil on vaja kokku viia keskkonnarühmade ja transpordiettevõtjate huvid nendel erinevatel veeteedel. mida me selles ühiskavas äh, kirja paneme, on see, et me soovime sinna koondada äh, seirekomitee ettepanekud ja see projekt peab kaasama kõiki, see on kõigi projekt. see on minu arvates väga oluline. alustan Konstantsast. kaks projekti läbivad Rumeeniat ja Bulgaariat, see, mis on Rumeenias, see edeneb väga hästi, see oli ISPA projekt, nüüd on see struktuurifondide all, selleks et neile anda rohkem vahendeid ja ka rohkem aega järgneval kahel hooajal toimub meil seire tuur on väga oluline selles veekogu, kogus. me jälgime tuurade liikumist, peale seda alustame oma töödega. see, mis puudutab Bulgaaria ja Rumeenia ühisosa, see on järgmine etapp Ungaris viiakse läbi uuringut, see uuring läks väga hästi, seal olid valitsuse vahetused, see raskendas kõike, me pidime pidevalt uuesti alustama. ministritel on vaja paar kuud selleks, et äh, sisse elada. esimesel tööpäeval ei ole võimalik kõigega toime tulla Brian, päästad minu elu selle kohviga praegu, aitäh! mulle ei meeldi tööd teha valitsusega, kes ei tea veel, mida nad peavad tegema, seepärast ootan ma, kuni neil on olnud paar kuud sisseelamisaega. Ungari ja Slovakkia on väga keerulises olukorras omavahelistes suhetes, nad tahavad midagi, kuid alati mitte just sama asja. mis puudutab Austriat, Austriaga, Austriat pidasingi silmas, kui ütlesin, et me oleme üht-teist kaotanud, Austria oli justkui näidiseksemplar, suurepärane projekt, kõik läks seal kenasti kuid ähm, järsku tundus, et äh, ei olnud õigeid lubasid ja nüüd tundub, et äh, see jääbki venima. ning kaks tuhat kakskümmend on nad alles valmis võib-olla selleks või kaks tuhat kakskümmend kaks on nad alles valmis edasi minema meil on kaks rasket osa ka Saksamaal, see on väga oluline toonua osa, kus äh, Reini ja Maini veed kohtuvad Donauga. kaks tuhat kaheksa alustati uuringuga on ka seirerühm ning äh, seal on äh, kõigi osapoolte esindajad, äh, keskkonnakaitsjad, transpordi esindajad ja muud ametlikult tundub, et läheb kõik hästi. kas aga tegelikult, selles ma kahtlen me peame seda veel vaatama. siis on meil veel üks väga huvitav äh, projekt, äh, mis puudutab Seinijõge, Säänijõge. seal on aga rahalisi küsimusi, mida peame lahe-. transpordi esindajad, kõik on nõus sellega, et tuleb kehtestada tollitariifid, aga kui kõrged need peavad olema, see on hetkel veel lahtine. ma loodan, et see saab olema edukas, sest Sääni Nord äh, projekt äh, või see piirkond on äh, väga oluline. see võib olla kõikidele eesmärgiks Belgia ja Holland valmistavad ette olukorda, seda, kui see kanal on avatud, see saab olema esimene kord, kus on võimalik äh, Pariisi seda teed vii-, pidi jõuda. see on ajalooline hetk. aitäh, Karla! järgmiseks äh, annaksin sõna härra de Olivierale. aitäh, härra esimees ma ei hakka kordama seda strateegilist raamistikku, millest ma eelmine aasta rääkisin, tegemist on, kõik on samaks jäänud. see on väga oluline projekt Euroopale. ma saan öelda, et ma olen jätkanud oma konsultatsioone Euroopa sidusrühmadega mereteede vallas ma olen rääkinud enam kui ähm, kahesaja esindajaga ja neil kõigil on äh, oma huvid mereteede vallal, meremeeste, ettevõtjate, keskkonnakaitsjate ja nii edasi. ma olen kohtunud väga paljude inimestega ja sel aastal lõpetan oma ringkäigu kõikides riikides, kuu pärast olen ma kõigile ringi peale teinud millised on praktilised tulemused? nagu te teate, siis oli ähm, teatud muresid kandidaatriikide vallas. minu eelnevate soovituste järel on komisjon toetanud liikmesriike selleks, et vastu võtta ja keskenduda prioriteete need äh, muudatused, ette, muudatusettepanekud on olnud väga positiivsed kuni siiani. meil oli neliteist äh, ettepanekut meie ja see on peaaegu seitsesada viiskümmend miljonit eurot, peaaegu see oli väga suur osa meie eelarvest. ning sada kaheksakümmend viis miljonit eurot äh, läks siinkohal käiku. me jälgime, mis toimub ähm, üleilmses majanduses ning kohalikul turul, millised on laevandusarengud ähm, äh, Ehm, siseveesadamates eh, on teatud logistilisi muutusi. me peame vaatama, millised on need eh, erinevad ühenduspunktid ja siin raportis soovin ma välja tuua kaks küsimust, mis puudutab eh, kutseõpet erialaprofessionaalidele ning äh, siin on väga palju erinevusi naaberriikide vahel ja siinkohal tooksin välja ka kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Hiina vahel. Hiina, Singapur ja mõned teised on väga olulised partnerid rõhutasin inimressursi tähtsust äh, transpordiahelas soovitused, mida ma edastasin, neid oli kuusteist. enamusi neist te teate minu varasematest äh, raportitest. ma ei hakka neid ette lugema ma soovitasin pöörata tähelepanu integreeritud ähm, sadamate infrastruktuuri, kaubandusprotseduurid, äh, kaupade liikumine, struktuur ja nii edasi. teiseks, äh, ääremaade infrastruktuuriühenduste arendamine vahel võib see olla küll üks pisidetail, kuid äh, samas peab ka seda arvestama kogu ahelas. üks osa teest on siiski oluline ja, ja tihti oli, oli sellega probleeme. ääremaade, rööbaste olukord on oluline, see annab oma panuse selleks, et integreerida äh, transpordimarsruute ka mereteedega teiseks, äh, intelligentsed infrastruktuuri teenused. selleks, et ähm, paremini kok-, kokku viia erinevad tingimused, äh, anna, anda täielikku kontrolli, võib-olla teate, et äh, on olemas ka ohutusagentuur ehk siis EMSA, ma soovitan teil neid külastada see on väga suurepärane Euroopa institutsioon, kes on teinud väga head tööd ning nad on valmis äh, edukat tööd jätkama. järgmiseks äh, edendada tegevusi ja käivitada uusi uurimusi, kuidas äh, seda sektorit aidata. viiendaks tugiteenused sadamatele ja sadamategevustele mitmed Euroopa riigid äh, soovivad erinevaid süsteemi osasid välja arendada ja ma toetan seda. meil on vaja tõhusat lähenemist meil on vaja välja arendada sellised sõlmpunktid, keskused, kuidas äh, tööd tõhusamaks muuta. meil on üheksakümmend, enam kui üheksakümmend viis tuhat kilomeetrit äh, erinevaid mereteesid ja mille rakendusalasse see jääb kuuendaks mereteede küsimus äh, saab tuge heast haridusest. seda rõhutan ma eriti, ma ei hakka praegu pikemalt rääkima, ma, kuid ma soovitasin selleks välja arendada ka Erasmuse vallas midagi, vaid kolmel riigil ei ole probleeme merenduskoolitusega, kõigil teistel oleks äh, uutest arengutest kasu. juhul, kui meil oleks võimalik selline uus äh, haridusvõrgustik luua. järgmiseks, äh, seitsmendaks, arendada tegevusi ja informatsioonisüsteeme selleks, et protseduure integreerida. me peaksime pakkuma kõiki teenuseid ühest kohast selle kohta on paar head näidet. ja see aitab väga palju aega kokku hoida. ja samu protseduure võiks kasutusele võtta igal pool Euroopas. järgmiseks ähm, tehnoloogia ja uuringute arendamine mis puudutab ähm, konkreetsete aluste arendamist ja tehnika arendamist, selleks, et vähendada emissioone, me peame piirama aluste vanust ja nende kvaliteeti üldiselt tõstma. vähemalt ähm, laevade kvaliteet on väga oluline Mm, meil oleks vaja paremini väljendada erinevaid ähm, rahastusraamistikke. nagu ma ütlesin, siis eelmisel aastal ähm, on meil juba selle kohta eraldi vahendid, see on väga hea edasiminek. struktuurifondid, investeerimisfondid, kõik need äh, vajavad tähelepanu, inimesed soovivad, äh, vajavad informatsiooni selles vallas ma soovitan TNT suuniseid ähm, uuendada, kaasates sinna praktilisi kogemusi. see oleks väga oluline TNT suuniste raames. järgmiseks äh, bürokraatia vähendamine, kus võimalik. ma soovitan väga konkreetselt teile toetada euroboonussüsteemi. itaallastel on olnud ekoboonus. ma arvan, et meil oleks väga kasulik äh, arendada välja selline üldine süsteem. ma ei tahaks seda kutsuda ekoboonuseks, vaid euroboonuseks see aitab ähm, see aitab vältida koormatust. minu arvates on tegemist äh, Itaalia ökoboonuse näol väga hea näitega ja me peaksime sellest õppima loomulikult on ka mõõtmeid äh, probleeme meie naabritega need, kes on Vahemere teisel pool, Põhja-Aafrika riigid, nad on väga lähedal, nendega on liiga palju probleeme, kuid nad on liiga lähedal selleks, et neid, nendega mitte tegeleda ning teiseks idapiir, kus on palju probleeme. Nemad on üsna kannatamatud ja me ei tohi unustada nende osalust ja me peaksime nende osalust kaasama integreeritud äh, viisil. me peaksime kasutama raudteetransporti koostöös äh, sadamatega. Neil on erinevad ähm, seal on erinevad äh, rööpasüsteemid ähm, ja me peame arvestama seda, kuidas neid kokku viia ja kuidas seda, neid erinevaid tüüpe rööpaid koos kasutada samuti tegin ettepaneku, et me peaksime arendama uuringuid ja pilootprojekte, mis puudutavad erinevat tüüpi kütuseid. eelistades äh, vedelgaasi. see on palju turvalisem äh, ning osakeste sisaldus on seal parem ja selleks on meil vaja jällegi teatud võrgustikku, kus on võimalik seda kütust äh, tankida. meil on vaja neid veeldatud maagaasi ähm, äh, võrgustikke selleks, et seda süsteemi tõhusalt kasutada. ja ma olen juba peaaegu lõpetanud, nii et äh, ma arvan, et meil oleks vaja mm, eh, strateegilist transpordiuuringu poliitikat konkreetsete prioriteetidega ning eh, mitmeid neid eh, ettepanekuid olen ma juba paljude sidusrühmadega arutanud ja tulevastel aastatel sillutame teed tõhusamaks Euroopa transpordisüsteemile, mis edendab kaubandust ja ulatub kaugemale ning pakub paremat elukvaliteeti, aitäh! suur aitäh! neli koordinaatorit ning veel kolm parlamendiliiget soovivad nüüd sõna, nüüd kaheksa kõnelejat, nii et igale ühele neli minutit, mitte rohkem. sest et nii on meil võimalik ära kuulata ka koordinaatorite vastused vabandan juba ette, aga ma tõesti käitun väga rangelt. nii et äh, palun, härra Grosch, neli minutit, Rahvapartei. suur tänu, härra esimees. tahaksin kõigepealt tänada koordinaatoreid ja ka kolleege, väga palju on meile öelda, kuid paraku on aeg piiratud ja just nimelt selle tõttu piirduksingi paari märkusega kõigepealt nüüd äh, need raportid äh, annavad meile aasta, aastalt äh, siin sellise mulje, et me oleme seda kõike juba korra näinud. nii et koordinaatorid peaksid samuti veidi rangemalt jälgima seda, millal nad oma dokumente esitavad sest et äh, kui meil on koordinaatorite äh, arvamused kasutada, siis saaksime juba äh, paremate põhjendustega arutada ka vahearuannet. Te räägite mm, näiteks Hollandist või ka teistest riikidest ja räägite pidevatest konfliktidest keskkonna ning infrastruktuuride vahel, nii et oleks vaja ikkagi koha peal panna paika kiiresti konkreetsed prioriteedid et selliseid konflikte vältida. nüüd teiseks rahastamisküsimus. Prantsusmaal ma saan aru, et on olemas teemaksude süsteem, see mulle iseenesest muret ei valmista, aga tahaksin siiski teada, et millest me siin täpselt räägime, kuidas see integreeritakse Euroopa tasemel ning seotud küsimus sellega, mida ma ütlesin sissejuhatuses, me räägime siin ju rahaliste vahendite kasutamisest. minu arvates igal juhul see kõik ei ole siin kuigi selge. Te räägite kaheksakümne viiest miljonist Marco Polost ja mina tahaksin teada, et mida siis on nüüd juba siiamaani ära kasutatud või mida on plaanis edaspidi kasutada äh, lühemas plaanis. ning veel minu viimane märkus, te tegite ettepanekuid, tegite kaksteist üsna konkreetset ettepanekut. ja see vastab sellele, mida meie Euroopa Parlamendina soovime, kuid siiski äh, peame leidma viisi, kuidas veenda liikmesriike äh, nii, et nad ähm, toimiksid koordineeritult. ja nüüd, kui me räägime väljaõppest, siis loomulikult sinna on vaja rohkem investeerida, kui me räägime siin ähm, sadamatest, siis äh, selle seos teiste sektoritega tuleks selgemalt defineerida peab ka vaatama seda, mida saaks teha kohalike kogukondadega, me peame Euroopa Liidu tasemel eh, tegutsema koordineeritult. nii et teie raportidest on kindlasti suur kasu vahearuannete analüüsimisel, samuti kõige selle analüüsimisel, mis toimub TNT valdkonnas ärge unustage ka äh, sõnumit Keskkonnakomisjonile, sest et tundub, et praegu on sidususest puudu ja te saaksite aidata meil just nimelt selle tasemel midagi ära teha. aitäh! nüüd palun Helga Ravi sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra esimees, ja jällegi ka omalt poolt tahaksin tänada koordinaatoreid tutvustuse eest ning suurepärase töö eest, mis nad on ära teinud. nüüd proua Peis mis puudutab Donaud, proua Tikau on meie suur ekspert selles valdkonnas, paraku teda siin täna ei ole, sellest on loomulikult väga kahju. ma väga pikalt ei tahaks rääkida, aga ma saan aru, et siin on hilinemistega probleeme, mis on seotud poliitiliste arengutega, valitsuste probleemidega, valitsused, kes lahkuvad võimult, jälle tulevad uuesti võimule kas te ei saaks äkki töötada välja soovitused, mis võimaldaksid asjadele läheneda uuemast küljest? koordinaatoritele võiks anda suurema rolli ja see võimaldaks ka meil oma positsiooni paremini kaitsta rääkisite siin teemaksude süsteemidest, aga ikkagi nüüd äh, küsimus seisneb selles, et kes täpselt määrab ära selle, kui suureks see maks kujuneb? vahearuandes peaks äh, käsitlema ka seda, et äh, võib juhtuda, et Euroopa Liidu panus väheneb rahaliselt kui nüüd komisjon just oma seisukohti ei muuda. nüüd tahetakse siit osa raha kasutada teiste projektide jaoks, mis tähendab, et meie vahendid väheneksid neljakümne nelja koma kolme miljoni euro võrra. kõik äh, vastavad asutused on valmis edasi liikuma ja me oleme nüüd juba selle uurimisfaasi lõpetanud, me peame edasi liikuma selleks, et me suudaksime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mm, tähtajast ka kinni pidada. nüüd härra Valente de Oliveira mainisite vist seda, et sektori poolsest huvist on puudu, mina selles teemas nõus ei ole, aga kuskil ma seda iga, igal juhul lugesin, nii et äkki saaksite seda täpsustada? võib-olla ka anda ideid selle kohta, kuidas siis asja paremaks muuta. ning milline oli komisjoni vastus või reaktsioon teie soovitustele? Te olete soovitanud töötada välja teatud hulga uuringuid, panna paika kriteeriumeid ja nii edasi, kas saaks ka selle kohta vastuse? palun äh, proua Maisner ALDE nimel. suur tänu. Äh, mul on mõned küsimused. kõigepealt proua Peis, Donau strateegia ma ei tea nüüd, kas ma sain asjast päris õigesti aru aga tundub, et te olete siin hakanud tegelema äh, tuura populatsiooniga, nii et kas te ikka tõesti ütlesite seda? ma lihtsalt ei olnud päris kindel, et kas te seda tegelikult ka ütlesite, nii et äh, nüüd äh, teine küsimus. kuidas kasutada paremini meremagistraale ja jõemagistraale, loomulikult siseveeteede siseveeteedel on liiklus on oluliselt keskkonnasõbralikum. nüüd, kui mina Saksamaal sellest räägin, siis tullakse välja tohutute arvudega, mis räägivad sellest, kui suur on siseveeteede transpordipotentsiaal. aga kuidas teie seda võimalust näete? mida, mis on vastuvõetav keskkonna alasest vaatenurgast? nüüd kolmas küsimus. Te mainisite ka seda, et on vajalik parandada äh, logistilist äh, aspekti ning samuti rahvusvahelist äh, transporti. võib-olla tegelikult see küsimus on pigem suunatud teie kolleegile härra Valente de Oliveirale. tema rääkis sellisest mõistest nagu greener shipping ehk siis keskkonnasõbralikum laevandus, minu arvates on see väga tore, see on Euroopa jaoks tõesti suureks potentsiaaliks nüüd aga tahaksin teada, et mida äh, teha selleks, et äh, vähendada meretranspordi emissioone ning veel üks küsimus, äh, härra Valente de Oliveira rääkis bürokraatliku koormuse vähendamisest, kõik soovime me täpselt sama, aga mm, millised on konkreetsed ettepanekud, sest et kui me räägime ainult üldsõnaliselt, siis mitte midagi tegelikult ei toimu. aitäh, nüüd palun proua Lichtenberger Roheliste nimel. suur aitäh suur tänu raportide tutvustamise eest. kõigepealt ütlen kohe ära, et meile tundub, mulle tundub väga positiivne see, millest rääkis härra Valente de Oliveira. prioriteedid peavad meil selged olema logistika osas, samuti terminalide ning peamiste marsruutide osas see on tõesti õige lähenemine, sest et kui kaubad ei jõua sadamasse, kuhu nad peaksid jõudma või neid ei saa üldse liigelda sellisel ähm, jõel, mis neile sobiks, siis ju on infrastruktuuridega siin suur probleem. nüüd tahan rääkida ka Donau teemast. me oleme käinud koha peal, näinud Donau infrastruktuure ja meid üllatas väga see, et tegelikult praegu olemasolevaid võimalusi ei kasutata täielikult ära. sest et äh, logistika vaatenurgast siin äh, ei ole terve töö veel tehtud, nii et äh, probleeme on kõigega, näiteks sadamates nende infrastruktuuridega, mida kasutatakse laevade lastimiseks ja lasti laevadelt maavõtmiseks ja nii edasi, nii et see on tõesti äh, ju põhimõtteline küsimus. mina ei ole aga võib-olla nii negatiivne nagu teie, ilmselt te mõistate seda, vähemasti selles osas, et Austria vähemasti selles osas, mis toimub Austria-Donau äh, piirkonnaga kõige parem variant ei ole ikkagi mitte see, et kanaleid äh, kaevatakse sügavamaks ja siis vaadatakse, mida nendega peale hakatakse, vaid peaks ikkagi vastupidi lähenema, nimelt kõigepealt peaks laevu kohandama, nii et peaks kohandama laevu sellele, milline on jõgi meie riigi territooriumil. nüüd tahaksin teada, millised on teie plaanid keskpikas, pikas perspektiivis, mis võimaldaksid meil seda olukorda parandada? nüüd ka kaubatranspordi suurendamine Donaul minu jaoks tähendab seda, et tuleb parandada logistikat ja seda, et laevu kohandataks äh, jõe tingimustele, mis on ju oluliselt äh, keskkonnasõbralikum. tõepoolest, kaheksakümmend protsenti äh, siseveeteedel toimuvast transpordist leiab aset Reinil ja mitte Donaul seda fakti ei tohi kindlasti äh, silmist lasta, kui me nüüd paneme paika oma suuri eesmärke. nii et keskendugem logistikale, peamistele marsruutidele, võrgustikele, selleks, et kaup jõuaks sinna, kuhu see peaks jõudma. see võimaldab meil edasi liikuda Donau kaubatranspordi osas kindlasti võimaldaks eh, meile lahendada mitmeid konkreetseid probleeme too näol, ilma et me peaksime ootama viis või rohkem aastat, kuni oleks võimalik ära kasutada kogu toona potentsiaali. ning lisaks sellele teeksin ettepaneku töötada välja koordineeritult uuring terve toonau kohta. millised on need kaubad, Äh, mida toonaul kõige rohkem transporditakse ja tuleks arvesse võtta ka transpordivõimalusi. suur tänu, nii palju siis äh, fraktsiooni kõnelejatest ja nüüd edasi äh, palun härra Kantšan. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka koordinaatoritele mina arvan, et siseveeteed ning äh, meremagistraalid on kaks olulist teemavaldkonda, mis peaksid saama meie täieliku toetuse. ja kuna proua Peisil ei olnud eriti palju aega oma raportit tutvustada, siis keskendus ta Donau küsimusele, mina tema raportit aga lugesin ja tean, et arvesse tuleb võtta ka teisi teemasid ja ma loodan, et seda ka tehakse. nüüd meremagistraalidest. meil on olemas juba praegu tohutud võimalused selles osas, kuidas liikuda Aadria merest äh, põhja poole nii et siin tuleks anda rohkem jõudu, jõudu seda tüüpi transpordile. loomulikult on meil selleks vaja logistikat ja ka seda, et sadamad teeksid omavahel koostööd ning et äh, transpordi infrastruktuurid äh, oleksid koos äh, talitusvõimelised, sest et me ei saa ju sinna arendada lihtsalt ainult maismaatransporti, samas kui ei arendata veetransporti suur aitäh ka härra Valentele eh, idee eest eh, Itaalias, tõepoolest võiks töötada välja ka euroboonuse, miks mitte? kui tehakse tööd isoleeritult, siis mis juhtub? Eh, siis kõik muutub väga bürokraatlikuks, läheb väga kalliks maksma, nüüd kui teie tähendasite äh, Äh, neid probleeme, siis äh, mida on vaja teha, et äh, kõigele sellele kulutatav aeg väheneks? et jõuda kiiremini koos talitusvõimusele ja sellele, et oleks võimalik maismaatranspordist mere- või siseveetranspordile kiiremini üle minna. nii et mida oleks vaja selleks, et selleks, et me saaksime ka lühemas perspektiivis saavutada eesmärgid peale ka rahastamisalaste eesmärkide. Äh, suur tänu, mul on veel paar asja äh,, proua Päis, mida ma tahaksin lisada, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle raporti eest. mina olen äh, sotsiaaldemokraat äh, Baierimaa lõunaosast ning seega on see teema minu jaoks väga oluline äh, proua Päis, äh, paar asja. Äh, ja need on asjad, mille üle ma tahaks, et te mõtleksite enne otsuste langetamist. Te rääkisite seirerühmast, mis pandi kokku aastal kaks tuhat kaheksa selleks, et nad teostaksid äh, uuringuid Donaus selles piirkonnas nagu teate, RMD veeürituse, veefirmal pakuti siis see uuring teosta ja TEN-TEN-ilt sellekohast nõu ei küsitud ja tegemist on Raini Meini äh, Donau kanalifirma tütarettevõttega ehk tegemist on firmadega, firmaga, millel on oma huvid mängus. ning mina tahaksin nüüd teada, kuidas on võimalik, et nende tehtud töö on erapoolete Äh, nemad on osa äh, Field Technology äh, firmast, tegemist on siis juba energiatootjaga, nendel on ka oma huvid. kui me räägime näiteks lüüsidest ja tammidest ja energiatootmisest siseveekogudel. kui me vaatame nüüd vastava valdkonna seadusandlust Saksamaal, siis artikkel kuus äh, ütleb, et kõik uurimis- ja analüüsid peavad olema erapooletud. Äh, minister Ramsau on äh, öelnud oma otsuse välja, et mis puudutab Donau arengut, plaan kuus kuni kuusteist ja see on meie meedias ka kajastatud. seirerühm, millest me oleme rääkinud, siis seal on RMD firma inimesed kohal seal on ka ministeeriumi äh, esindajad, seal on ka Rhein-Main-Donau kanalid, Hirmu esindajad ja seega tulemuseks ei ole objektiivne arvamus, sellepärast et nendel on oma huvid nii Donaul, Straubingi piirkonnas äh,, kanalitel ja ma tahaksin, et te seda arvestaksite oma töös enne kui te jõuate tulemusse otsuste langetamisele, ma ei tahaks näha vale otsust selle tõttu, et tegemist on erapooliku otsusega äh, või arvamusega ma näen, et üha rohkem on sõnasoovijaid ja siis see nimekiri muutub üha pikemaks kui te, äh, kui te tahate sõna võtta, siis ma hakkan äh, vähendama sõnavõttude aega. kui te nüüd äh, ütleksite seda kohe alguses, oleks sellest kasu. Bilbao, proua Bilbao, palun. suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka proua Peisile ning härra Valentele minu küsimused on suunatud eelkõige härra Valentele. mulle tundusid väga huvitavad tema soovitused, kuid siiski millestki on siin puudu, nimelt konkreetsusest on puudu. kõik need soovitused, kui me neid analüüsime, siis jõuavad ilmselt kõik samale järeldusele, et tegemist on soovitustega, millega nii ehk naa tehakse tööd ja tõesti on ka kohane, et nendele tulevikus tähelepanu pööratakse, aga konkreetsusest on puudu ja et me räägiksime ikkagi ühtsest Euroopa projektist. ühtsest Euroopa projektist, mm, mis võimaldaksid soovitustesse kaasata ka erinevaid algatusi, mis siiamaani on heaks kiidetud ja mis võimaldaksid täpsemalt rääkida sellest, milliseks tulevik peaks kujunema hiljuti näiteks kiitsime heaks raudteekoridoride projekti Euroopa tasemel ja mina sooviksin, et soovitused võtaksid näiteks ka selle projekti, seda projekti arvesse, need räägivad ju raudteekoridoride ühendamist siseveeteedega ja siis tuleks kaaluda, kas see projekt on see õige või mitte, kuidas saaks seda edasi arendada. nii et üldiselt just nimelt sellisest konkreetsusest ongi puudu soovitustes, tegemist on väga teoreetiliste soovitustega, aga sinna peaks ikkagi üritama kaasata ka projektid, mis juba käimas on ja vaatame siis täpsemalt, kas need on üldse asjakohased või mitte. Te rääkisite ka projektidest, mis äh, ületavad miljonite eurode võrra äh, kasutatavaid vahendeid. tahaksin teada, millised on kriteeriumid, mille alusel projektid välja valitakse ja kas kriteeriumites võetakse arvesse ka siseturul toimuvaid arenguid ja teisi projekte, mis on juba käimas? ühtlasi oleks mul teile veel üks küsimus, kui te räägite äh, vajadusest äh, investeerida transporti, äh, ajakohastada ning ähm, kasutada innovatsiooni transpordis, siis kas te kaasa, kaasate siia ka laevaehituse? üks projekt, mis Euroopa Parlament äh, heaks kiitis Strasbourgi täiskogul, puudutas just nimelt seda, tegemist on väga strateegilise sektoriga ja see kannatab tohutult, eriti just selle tõttu, mis on toimumas Kagu-Aasias. ja nüüd see öö, mm, äh, universaalse keskuse idee või see one-stop shop siis kui te tõesti kaalute siin üldist ühtset Euroopa projekti, siis on teil minu täielik toetus, aga praegu probleem seisneb ikkagi selles, et tuleb veenda liikmesriike, et meie kõigi huvides on praegu Euroopa Liidu ühised projektid ja mitte siseriiklikud projektid. Teil ja komisjonil on täielik toetus selleks, et jätkata positiivselt ka tulevikus, aitäh! järgmine, palun. suur tänu. Mais uma vez aqui nesta comissão para fazer este ponto de situação sobre o projeto das autostradas do mar. mul on väga hea meel, et äh, ma saan siin komisjonis rääkida meremagistraalide projektist. mul on hea meel, et rääkisite ka siis sellistest kaugematest ääremaadest äh, Madeirast, mille probleemid on vägagi teada, et selles piirkonnas on väga oluline, et transpordiühendused säiliksid, see ei puuduta mitte ainult majanduslikku olukorda, see puudutab ka turismi ning see annab inimestele võimaluse ka elutust, elatist teenida. Madeira, kust kohast mina pärit olen, kakskümmend viis protsenti kõikest äh, imporditakse ning suur osa sellest, äh, sellest impordist tuleb just mereteede kaudu meretransport on äärmiselt oluline selliste piirkondade jaoks nagu Madeira, nagu te olete oma raportis ka ära toonud. meretransport on oluline Euroopa Liidu kaubavahetuse jaoks ka üldiselt me oleme juba võtnud vastu ettepaneku, mis puudutas integreeritud meretransporti ja ning siin on ära toodud ka see, et Euroopa Liidul on kõige suurem majandushuvi selles valdkonnas, sellepärast et meil on selliseid äh, kaugemaid ääremaid nagu Madeira. ning äh, seega ma olen selle poolt, et teostakse ka vastavaid äh, analüüsiuuringuid selleks, et hinnata antud äh, piirkondade vajadusi, mis puudutab meretransporti. ma tahaksin teada, milline on äh, teie arvamus äh, Euroopa Komisjoni positsiooni osas antud uurimiste kohta ja mis puudutab nende edasist tegevust? palun, proua Savisaar. ma läheksin nüüd nad- märksa konkreetsemaks ja minu küsimus on ennekõike härra Valente de Oliveirale, Oliveirale. Oliveirale ja see puudutab seda et ma ei leidnud sellest vahearuandest ühe midagi sõnakest ühe projekti ehk siis projekti eh, number kohta ehk siis kolme sadama göteborgi aarhus ja tallinna sadama projektist ehk nõndanimetatud the baltic sea hub and spoke eh, süsteemist ja ma tahaksin, ähm, miks see mulle huvi pakub, et äh, ma näen siin võimalust kahte projekti ühendada ehk siis projekt kakskümmend üks ja projekt kakskümmend seitse ehk mis on siis Rail Baltica ehk väga lihtsustatult öeldes kaup kantakse süvameredelt kokku Tallinna sadamasse ja Rail Baltica kannab selle laiali kus iganes ja mm, me vähendame oluliselt trakkide arvu teedel, CO2 väheneb ja kõik head asjad juhtuvad nii et võib-olla, võib-olla mõned kommentaarid, et milline on selle, nende projektide edasine, edasine saatus. võib-olla see on liiga konkreetne, aga ega selles komisjonis ei ole väga vähe neid saadikuid, kes esindavad Põhjamaid ja, ja sinna ülespoole ja Baltimaid, nii et aitäh. härra Kraamer, palun ja, schönen Dank für die Vorträge. Ich habe zur Binnenschifffahrt natürlich eine Frage. suur tänu, mina tahaksin rääkida siseveeteedest. ja me teame et, et kaheksakümmend protsenti äh, transpordist on, äh, liigub mööda äh, Reini jõge Euroopas ja sellel on oma ühendused põhja poole, lõuna poole ja Atlandi ookeaniga. kui toona, kui ma räägin siis sellest, et me ehitaksime sinna lüüse mis hõlbustaksid transporti. ma tahaks öelda seda, et äh, mina olen äh, läinud Ingolstadist Musta mereni mööda Donaud ja näinud seal igasuguseid veealuseid ning leian, et äh, Donaud võib terves pikkuses kasutada Äh, on ainult väga vähe suuri äh, äh, aluse, mis tahavad, et mööda Atlandi, minna Atlandi jooksma Musta mereni toona kaudu, selleks, et kas me tõepoolest tahame ehitada neid suuri lüüse selleks pa-, selle paari tohutu suure laeva jaoks, mis võiksid seda läbida. kas me tõesti tahame investeerida kogu seda summat nendesse toonalüüsidesse, mida võiks ju kuskil mujal, muudel veeteedel palju paremini ära kasutada? ja inimesed, kes äh, sellest kasu saaksid, oleksid tegelikult need, kes lüüse ehitavad, kui palju aluseid tegelikult neid lüüse kasutaksid. me oleme näinud, et äh, viimaste aastate jooksul seda transpordiviisi äh, kasutatakse üha vähem ja sellega tuleb ka kalkulatsioonides arve, arvestada. kui te hakkate seda raha investeerima Donausse, siis see tähendab, et muud kiireloomulised projektid lükatakse edasi. Hamburgi ja Ingolstadti äh, inimesi tuleb veenda, et need on vajalikud selle mõne, nende mõne, väheste suurte laevade jaoks. suur tänu. minu küsimus äh, härra Valente de Oliveirale ma räägin sellest samast teemast, mida härra ähm, Taxiera mainis ja see ei puuduta äh, kaugemaid ääremaid, vaid äh, Vahemere saari. Teie soovitustes ma ei näinud mingit viidet meremagistraalide ja saarte osas, nii et mul on siin kolm küsimust. kui teil oli tegemist äh, konsultatsioonidega, kas te nägite et oleks olnud vaja üle vaadata siis kohustusliku kabotaaži tingimusi. teiseks, kas on võimalik, et et teeksid ettepaneku ka äh, tugevdada sotsiaalset sidusust, hõlbustades äh, saartevahelist liikumist. kolmandaks kas te oleksite valmis üle vaatama need kriteeriumid, mille tõttu jäeti välja äh, see suhtarv, kus on ära töötud kaup ja, äh, ja kui palju transpordiliik kasutavad äh, reisijad ja see suhtarv on jäetud välja, kas seda võiks uuesti tagasi panna sinna? suur tänu, suur tänu ja äh, proua Jäles, kaks minutit proua Jalasender, suur tänu, härra esimees, loomulikult tahaksin kõigepealt vabandada, ma ei, mul ei olnud võimalus kuulata siin ähm, raportööre just nimelt sellepärast, et olid ummikud sisenemisel Brüsselisse. tahaksin siiski esitada küsimuse härra Valente de Oliveirale äh, meremagistraalide kohta. ja me tahaksime ikkagi, et äh, nüüd äh, keskendutakse pigem sadamatele ja sadamate võrgustikele, sellepärast et äh, need on väga olulise tähtsusega Euroopa ülestes võrgustikes. nüüd võtame Põhja Euroopa seitsekümmend viis protsenti kaubast käib sealt läbi, Lõuna-Euroopast umbes kakskümmend viis protsenti. ja tahaksin teada, et kuidas lahendada mitmete sadamate probleemid, äkki saaks kaaluda siin sadamaklastri ideed või äkki on siin probleeme hoopis ühendustega, äkki on puudu ühendustest sadamate, raudtee ning öö, ähm, äh, maismaatranspordi vahel või, või millised on need põhjused, mida saaks muuta? võib-olla sadamad ei ole ka piisavalt konkurentsivõimelised teenuste liberaliseerimise osas või on puudu ka äkki personalist. ma olen ikka rõhutanud seda, et meil on vaja hästi välja koolitatud töötajaid, nii et nendest teemadest peaks minema rohkem süvitsi. ütlesite, viitasite mitu korda ka sektoripoolse huvi puudumisele et äh, tundub, et me justkui surume sektorile peale midagi, mis neile ei meeldigi, näiteks Marco Polo puhul juhtus samamoodi, et ei olnud lihtsalt piisavalt projekte. nüüd, kas te olete analüüsinud kõiki projekte, mis on esitatud, äh, sealhulgas ka Vahemeres, kas olete rääkinud klientidega äh,, et äh, teada, milline üldse nõudlus on, meremagistraale on olemas, eriti Vahemerel, mis äh, töötavad ähm, täiel võimsusel, nõudlus on väga suur. kas äkki see formaat, mis me oleme valinud projektide jaoks, ei ole kõige sobivam selleks, et tagada suurem konkurentsivõime, suur aitäh! Your... suur tänu ja ma tahaksin teid tänada äh,, teid äh, korras kinnipidamise, ajas kinnipidamise eest ja eriti proua Durand, kes võttis oma nime nimekirjast maha ja nüüd meil on natuke äh, rohkem aega vastuseks, seitse ja pool minutit nina peale ja ma mõistan, et see raske ülesanne vastab kõikidele küsimustele seitse poole minutiga. nii et äh, kõigepealt siis äh, Karla. Ik doe mijn best als dat mag in het Nederlands. Um, eerst even de heer Grosch. jah, annan endast parima. härra Grosch, palun. integreeritud lähenemise puhul on toonua puhul juba nähtud seda juba mitu nädalat oleme me rääkinud äh, Ungari osapooltega, oleme määratlenud ühisosasid nii äh, maantee, raudtee kui ka veetranspordi küsimuses selleks, et vaadata, et me teeksime tööd sünergias, mitte ei teeks mitmekordselt sama asja me ei vaata Doonat äh, vaid kui transporditeed, vaid kui äh, ökoloogilist süsteemi. eriti, mis puudutas nüüd, puudutab üleujutusi jõepiirkonnas ja, ja mõju põllumajandusele. me oleme kõiki neid äh, külgi vaadelnud, ka näiteks mis puudutab joogivett, me oleme Slovakkiaga koostöös vaadanud energeetika küsimusi me ei vaata, ei pööra tähelepanu vaid veetranspordile, vaid ka vaadanud, äh, milline, millised on ähm, tuura kasvutingimused, me oleme üritanud kõiki küsimusi integreerida ja me oleme seda toona strateegia vallas ähm, arvestanud. me oleme vaadanud seda terviklikult ja mõelnud sellele, kuidas äh, selles piirkonnas õitsengut äh, tagada. tegemist on, äh, kuna see on väga suur piirkond, peaaegu kolm tuhat kilomeetrit, siis me oleme üritanud kõiki külgi arvestada. me peame olema infrastruktuuri küsimuses väga selged. keegi ei hakka laevastikku äh, investeerima, kui meil ei ole infrastruktuuri härra Kreimer viitas sellele küsimusele. me peame tagama selle, et äh, seda oleks piisavalt tihti võimalik kasutada, kuid on olemas teatud reeglid selleks, et tagada kolmsada päeva teenindust aastas, see ongi suurim probleem kui vaadata, mis mujal Euroopas toimub, siis äh, ma arvan, et meil on veel äh, väga palju võimalik ära teha. ja me saame looduslikke mm, elualasid säästa ja seda me ju teemegi kõige võimalikumal viisil. väga oluline on see, et alused on keskkonnasõbralikud kuid äh, neid uus, uusi aluseid ostetakse vähe või uusi äh, mootoreid, sellel ei ole konkreetset vastasseisu, kuid ma arvan, et me peame seda terviklikult vaatama. me peame vaatama, milline on see tööstuspark, mida me kasutame. ja äh, küsimus ei ole just kütuses, sest selle kohta on juba teatud reeglid kehtestatud. me räägime siinkohal praegu konkreetselt äh, mootoritest ja ja ma arvan, et see on oluline, et me neid reegleid hoiame. Äh, sise, siseveelaevandus peab hoidma võimalikult puhtana kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peaks meil olema nii-öelda puhas laevandus ja ma arvan, et et selles suunas me peame püüdlema. me peame pingutama uuringute vallas, me peame tagama selle, et äh, et kõik vajalikud tegevused on tehtud sellisel viisil, et kulud ei suureneks me arutasime seda ka siseveesadamate ühinguga, meil oli konverents seal osalesid äh, erinevad ekspediitorid ja nemad ütlesid, et neil on vaja ka väikseid aluseid. see oli meie jaoks midagi uut. kuulsin seda esimest korda. tundub, et kõik soovivad järjest suuremaid aluseid, kuid äh, nüüd me peame seda olukorda hindama. me peame vaatama, millised on turunõudlused väga huvitav oleks, kui, kui see tõesti nii on, et äh, väikesed äh, alused on äh, hinnas. sest tihtipeale ei ole siseveekogudel võimalik liikuda, sest alused on liiga suured. jah kuid äh, võib-olla on tegemist ainult sõnadega ja see võib olla probleemiks. kõige suurem probleem on aga selles, milline on õigusloome keskkonna vallas, see on väga keeruline uutele liikmesriikidele nagu Bulgaaria ja Rumeenia. Neil on äh, väga palju probleeme, me oleme soovitanud neile paika panna ekspertide rühma, selleks, et äh, luua teatud üleminekuplaan, selleks, et nad saaksid täielikult ähm, keskkonna küsimustega mm, kaasas käia. me peame seda veel ähm, paika panema, kui tundub, et see võtab aega. mis puudutab teemakse rahvusvahelise, rahvusvaheline komitee CEG on see, kelle analüüsi me hetkel ootame, see peaks peatselt tulema. sellele lisaks on meil ka uurimus äh, Pariisi ja Amsterdami puhul, et kuidas äh, teemaksud äh, olukorda mõjutaksid. väikesed alused ei käi lisamaksude all, alla, kuid jällegi me peame tagama selle, et ähm, ähm transpordiettevõtted suudavad kasumlikult toimida. Marko Polo küsimuses äh, pean teile vastama kirjalikult, kui äh, see sobib. ja haridus on väga oluline väga keeruline on inimesi kaasata siseveetranspordi küsimustes. asju on võimalik erinevalt korraldada, kuid meil on vaja inimesi, kes on äh, valmis äh, ajaga kaasas käima. me peame inimesi koolitama. härra El Kadaroui loodet-, Te rääkisite viivitustest, mis puudutavad valitsuste tegevust. jah, ma ei saa ju selles vallas midagi teha. mul ei ole võimalik midagi eriti ära teha, kui vastav riigi valitsus või ministeerium ei tea, mida on vaja teha, kui ma olen Ungaris, Rumeenias või teie riigis ma pean oma tööd tegema koostöös kohaliku valitsusega. ei oleks ju väga hea, kui osapooled ei tea, mis äh, toimub ja, ja millised on minu ülesanded. maksusüsteemideks on ähm, investeeringuid ähm, Belgias ja äh, Prantsusmaal, prantslased äh, Eh, loodavad luua, oot-, eeldavad, et meil tuleb mingi ühtne tolliinstitutsioon või teemaksu institutsioon. seda, selles peame me veel alles kokku leppima selleks, et eh, vaadata, kuidas see toimib. mis puudutab Donau eh, strateegiat, ma juba vastasin äh, Maisneri küsimusele ning jah, loomulikult me vaatame, milline on äh, tuurade olukord. võib-olla on neil vaja uut läbipääsu, kuid samas on ka varasemad läbipääsuteed, mida nad siiani kasutavad. ma arvan, et äh, siin on väga palju võimalusi siseveetranspordiks. proua Lichtenberger Teie tahaksite näha, et alused vastaksid Donau äh, võimalustele, küsimus ei ole mitte ainult lüüsides, Donaul on väga vähe aluseid, väga palju Venemaa vanu äh, praame, me peame vaatama, millised on need ühendusteed äh, Reiniga, ning äh, peab olema võimalik äh, sõita mõlemal jõel ja alus peab vastama ka Reini tingimustele. härra Kantsan, jah, teil on õigus. Äh, ma teadsin, et te küsite minult selle küsimuse Itaalia ja Poojõgi, jah, ja seal on äh, olnud väga suured edusammud ja ma tahaksin itaallasi õnnitleda nende saavutuste puhul. väga lühikese ajaga on teil võimalik kõik see olnud korraldada. küsisite koostalitusvõimelt, see on väga oluline, me peame selles vallas pingutama. see käib ka SAN-i kohta prantslased on ähm, viidanud erinevate transpordiliikide kokkuviimisele, koostalitlusvõimele ja seda me peame ka Donaul vaatama. Itaalias on see juba edukalt saavutatud. mul on kiri seire komisjoni presidendilt ja tahaksin seda teiega jagada mina ei saa Saksu, Saksa seadusandlust kritiseerida, olen kuulnud seirekomiteelt teatud kaebusi, ma olen uurinud, mis täpselt toimus ning kõik, mida on tehtud, on olnud vastavuses Saksa seadusandlusega, kuid äh, mina ei saa Saksa seadusandlust kommenteerida, seda peavad tegema teised kaebusi vaatas seirekomitee ja mitte vaid äh, ma pean seda kirjad veel täpsemalt vaatama. seal oli ka teisi probleeme, mis esile toodi ning äh, tundub, et on äh, minu kirja ja teise kirjas teatud vastuolusid. Kreimeri küsimuses äh, ma arvan, et ma juba vastasin, aga mida teenusepakkujad tahavad, äh, on äh, tagatud päevi, me ei saa seda hetkel teha. ilma selleta on raske investeerida kui me tahame väikeseid aluseid Donoale, siis ma arvan, et me võime seda diskussiooni jätkata. ning äh, veel üks asi. Hispaanias on äh, siseveetranspordi algatus Lõuna-Hispaanias ja ma arvan, et seda, see, peaksime vaatama, sest see on väga hea areng jah, küsimusi oli palju, ma üritan kõigile vastata. mis puudutas ühisosa teiste komisjonidega, ma olen valmis ka teiste komisjonidega arutama, regionaalkomisjoniga ja nii edasi. ma olen valmis nendega olukorda selgitama, mis puudutab äh, meremagistraale. mis puudutab erinevaid reegleid TNT äh, ja Marco Polo vallas, meil on uus neliteist uut ettepanekut. ma pean ütlema, et äh, minu arvates on väga tähtis nende, tegeleda nende kandidaatriikide probleemidega, jah, see on väga oluline. ma olen nõus, et äh, reegleid on vaja veidi kohandada selleks, et edukalt tegutseda. eriti Marko Poolu puhul on vaja neid äh, täiendada kui me räägime sellest, et ei ole piisavalt huvi ähm, sadamaasutustelt, siis äh, need, kellega mina rääkisin, olid sellest aga väga huvitatud. Nemad on äh, väga huvitatud sellest, et äh, need erinevad veeteed omavahel koos toimiksid. bürokraatia vähendamine bürokraatia on põhiliselt äh, sadamates, seal on toll, sadama järelevalve, veterinaaramet, äh, kõik need võivad äh, väga palju aega võtta, nendega tegelemine võtab aega ja need tegevused olekski vaja omavahel kokku viia ja bürokraatiat vähendada. väga hea oleks see, kui, kui seesama süsteem toimiks erinevates sadamates samm-sammult soovime me jõuda ühistele lähenemistele ning jõuda sellise ühtse protseduuri alani ehk siis, et kõik toimiks samamoodi erinevates sadamates. mis puudutab ähm, logistikat ja haridust, me ei räägi mitte ainult sadamate logistikast, inimestest, kes on transpordiga seotud, et nad oleksid professionaalid, kuid ka ettevõtted, äh, tänapäeval on olukord selline, et eh, on väga erinevaid eh, teenuseid ja, ja selleks, et isegi näiteks eh, ankeete täita, meil on näiteks Incotermi variante on meil kakskümmend kaks siin on neid äh, foobia SIF süsteeme peab põhimõtteliselt õppima, sa pead oskama valida, millist tüüpi äh, teenust saab konkreetselt äh, seal kasutada. omanikud peavad tegema otsuse. Need kaubaomanikud peavad seda suutma teha. ja see ongi just see logistika hariduse küsimus, millega peab tegelema. Nende võimekust on vaja tõsta. ning minu idee on ka selles, et meil on vaja sellist üldist kvaliteedi tõstmast eh, nende inimeste puhul, kes on selle logistikaga seotud ökoboonuse viimise euroboonuseks äh, oleks väga hea mõte. itaallastel äh, tuli oma lähenemine väga hästi välja. sõidukijuht äh, peab otsustama, kas ta läheb mööda maanteed või mereteed. see on väga oluline keskkonnaküsimus see kogus, mille sõidukijuht saab, vastab tema tegevustele. see ei ole midagi ebamäärast, see peab olema kindlalt määratletud loomulikult võib seda arvestamismeetodit veel täiendada, arendada teoreetiline baas on hea ja mis puudutab just nende kompensatsioonide või hüvituste kiirust, see on see osa, mis äh, oleks piisavalt äh, ligipõn-, ligitõmbav selleks, et äh, minna maanteetranspordilt üle meretranspordile. minu idee on selles, et see võiks olla jagatud lähenemine Euroopa Liidus. kõige keerulisem, mida ma siiani olen näinud, ongi koostöö riikide vahel kui meil on suured võimalused näiteks eh, euroboonuse loomiseks Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania vahel, neil on juba väga head äh, sidemed, kuid äh, Barcelona ja Civita Vecchia vahel kuid hetkel on olukord nii, et Itaalias on see süsteem, kuid äh, seda ei ole Prantsusmaal ja Hispaanias, kuid Prantsuse spetsialistid saaksid kõige enam sellest süsteemist kasu. minu arvates äh, on süsteemile kõige keerulisemaks äh, see, kuidas koordineerida tegevust. ja seepärast tahaksingi näha seda, et see toimuks Euroopa tasandil mitte üksikute riikide vahel. kui see oleks Euroopa lähenemine, siis oleks see palju lihtsam ja tõhusam. niisiis, ma olen täiesti nõus raudtee ühenduste loom- ja sadamaühenduste vaheliste seoste loomise vahel, ma olen täiesti nõus sellega. ma olen, juba praegu on äh, mitmeid projekte, mis äh, seda edendavad. projektide valikukriteeriumi puhul jah, need kriteeriumid peaksid olema sellised, et ähm, vältida või vähendada maanteeliiklust. olen juba rääkinud mitmetest projektidest aa, ja mis puudutab äh, saare küsimusi, ma olen juba mitmete nende piirkondadega kohtunud, see on väga keeruline, väga paljud neist tarbivad ja impordivad palju, kuid nad ekspordivad vähe, ehk siis siin on asjad tasakaalust väljas. väga hea oleks see, kui me leiaksime uue lahend-, uue ülesanne teatud saartele, näiteks Maltal ei ole enam probleeme. Neil on äh, suur sadam, Maršaslok, kus äh, suudetakse äh, erinevate ülesannetega toime tulla. Nad saavad pakkuda kõiki teenuseid ilma erinevate raskusteta. Neil on palju eksporti, sest neil on laevandussadam. osade saarte puhul on aga see probleem, et äh, nad suudavad pakkuda vaid teatud tüüpi transporti või on neil probleeme veeldatud äh, maagaasi äh, reeglitega jah, ma juba olen peaaegu lõpetanud. Göteborgi Aarhus Tallinna projekt. paari kuu pärast on meil häid uudiseid oodata. ma usun, et see projekt äh, on just väga edasi, hästi edasi arenenud meil on vaja see ühendada just raudteetranspordiga, sest äh, nendel riikidel on konkreetne selle olukord, seal on kolm põhisadamat, kolm raudteeühendust äh, Venemaaga ning äh, uus projekt põhjast lõunasse teisi rööpaid pidi on ehk siis ning Balti riigid on äh, kindlasti väga entusiastlikud just, mis puudutab äh, meremagistraale. ja sellega teeme me kindlasti tööd edasi ja see saab olema väga hea. Vahemere saared ma külastasin hiljuti Küprost, Küprosel on äh, väga palju potentsiaali nad isegi ei kujuta endale ette. Limassol on sadam väga suurte võimalustega ja, ja seal on väga palju väärtusi. ja e, esimees ütleb, et nüüd on vaja lõpetada. me oleme juba kümme minutit e, ajakavast e, maha jäänud kui mõni liige tunneb, et ta ei saanud vastust, siis ta võib esitada oma küsimuse uuesti kirjalikult. aitäh, aitäh äh, koordinaatoritele selle eest, et nad tulid täna ja esitlesid oma projekte. soovin äh, teile edu oma projektide vallas, suur tänu. ja me oleme kõik rahul sellega. I think we can call up the next three järgmisestel kolmel koordinaatoril palun tulla siia ette. Whilst the change of name tags is happening, members I am going to have to lugupeetud liikmed, pean paluma teie koostööd, sest et äh, praegu üritame toppida kaks liitrit vett äh, liitrisesse pudelisse sõna peavad saama kolm koordinaatorit ähm,, härra Delitška, härra Savari ja härra Seki, nii et ma pean teie kõneaega vähendama, asi on nii lihtne. nii et äh, arvutada ma oskan, aga aeg ei ole paraku minu määrata Right, we'll, we'll get going, we have. hakkame siis pihta. nagu te teate, on siin meil härra Telitška, härra Savari ja härra Seki. härra Telitška on kusjuures endine rugbimängija, nii et ilmselt minu ja tema vahel on eriline side. kuigi tema äh, rugby mängitakse viieteistkümne mehega ja meil siis kolmeteistkümnega mehega, nii et mina võib-olla siis nüüd olen sellest vaatenurgast veteran. nii et äh, nagu kokku lepitud, teil kõigil on kümme minutit, äh, siis äh, head inimesed saalist esitavad teile küsimusi ja kui aega on, siis saate võimaluse neile ka vastata. nüüd palun tutvustage oma raportit. härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere hommikust kõigile. kindlasti äh, tegelikult hoopiski seitsme mees, mehega rugbimeeskond on võib-olla see kõige atraktiivsem. igal juhul pean tunnistama, et äh, sel aastal oli minu ülesanne veidi lihtsam kui varasematel aastatel, sest et äh, ei ole mitte ainult lihtne äh, selgitada Rail äh, Baltica ideed ning samuti edasiminekut, äh, alles praegu töötatakse välja uuringuid ja poliitiliselt üritatakse seda alles läbi suruda, nii et võib-olla sellest on veidi keeruline rääkida ja võib-olla teil on seda ka raske mõista aga kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kümme, see aasta oli Rail Baltica jaoks väga hea aasta ning edasiminekuid on olnud äh, mitmeid. nüüd äh, kui ma räägin edasiminekust, siis pean ma silmas ka erinevate liikmesriikide suhtumist. ja seda ajal, kui majanduslik olukord on väga keeruline, äh, mõningaid äh, Balti riike puudutas see eriti teravalt, kuid siiski otsime endiselt lahendusi, me pidime paar asja siiski kõrvale jätma, tulen selle juurde hiljem tagasi, aga meil on siiski võimalus oma projekt läbi suruda ja hakata seda ka tegelikult äh, ellu rakendama. nüüd nagu öeldud, areng on toimunud ka suhtumises ja erinevate liikmesriikide äh, individuaalses äh, tahtes olla solidaarne teiste liikmesriikidega, seda minevikus me väga palju näinud ei ole. nüüd Rail Baltica äh, eriosad, loomulikult see puudutab erinevaid liikmesriike, nüüd Eesti on minu jaoks ja palun ärge arvake, et ma üritan siin ähm, meelehead teha Eesti volinikule, lihtsalt tõesti tahan siin õnnitleda Eesti valitsust ning samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit, sest et äh, tõesti on toimunud tohutu edasiminek, on Tartu ja Valga vahelisel liinil äh, ajakohastatud ähm, rööpaid, nii et on, töötatakse ka äh, hübriid, sõiduki kallal tehakse tööd, mis oleks võimeline sõitma nii maanteel kui ka äh, raudteedel. nii et äh, nüüd on see raudtee osa Valga ja Tartu vahel valmis. samuti Valga ja Valka äh, raudteejaam on samuti valmis, see on väga oluline koht, sest et tegemist on piirilinnaga Eesti ja Läti vahel Äh, see linn on ajaloos siis jagu-, jagatud täiesti kaheks. on probleeme veidi ligipääsuga maanteedele, aga ma arvan, et selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks on Eesti jõudmas lõpule oma raudteevõrgustiku ajakohastamisega. nüüd teine riik, millest tahaksin rääkida, seal on olukord vastupidine, sest tegemist on Lätiga. seal on väga suuri majandusraskusi ja Lätis toimuv protsessi aeglustumine kindlasti äh, on aset leidmas majandusliku ning rahanduskriisi tõttu. Läti on lükanud tööde alguse edasi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu, sellega on ka, oleme nõustunud silmas tuleb pidada ka seda, et me peame Rail Baltica kahte osa eristama Läti territooriumil, esiteks äh, Riiast ähm, Eesti piirini, see on väga heas korras ja see võimaldab meil saavutada kindlasti meie eesmärgi, mis on sada kakskümmend kilomeetrit tunnis. nüüd aga eriteema on äh, osa, mis läheb Riiast Leedu piirini nüüd äh, pa-, Läti parlamendi äh, valimised äh, toimusid, oleme saanud positiivseid signaale. poliitilised noodid on olnud tõesti väga julgustavad mina tahaksin aga näha seda, et Läti valitsus kasutab seda aega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuni selleks, et teha kõik ettevalmistavad tööd ära, et viia läbi kõik uuringud selleks, et kaks tuhat üksteist lõpus saaksid alguse ka päriselt need ehitustööd. nüüd ähm, Leedu. Leedu on alati olnud Balti riikide hulgas äh, Äh, Rail Baltica eestvedaja, kuid samas on seal riigis ka mitmeid probleeme, millest, mille oleme pidanud lahendama. kõige julgustavam ning positiivsem aspekt, mida oleme täheldanud, on see, et detsembris kaks tuhat üheksa võeti vastu otsus, mille kohaselt äh, oleks võimalik kasutada topeltrööpme äh, laiust Kaunasest Poola piirini see on väga oluline otsus. see tähendab seda, et me oleme oluliselt vähendanud ähm, maksumustest, et nüüd meil ei ole kohustust ehitada Poola piirist Kaunaseni uut Euroopa või siis Kesk-Euroopa rööpmelaiusega raudteed. nii et seega maksumus on ähm, tänu sellele oluliselt väiksem ja samuti äh, rongide kiirust on võimalik vastavalt kohandada, nii et selles osas olen ma üsna kindel, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks on me võimalik äh, sõita Euroopa rööpmelaiusega Kaunaseni välja. nüüd samal ajal, kui aga rööpaid maha pannakse ja ma olen täiesti äh, näinud oma silmaga, kuidas tehnoloogilised arengud on väga muljetavaldavad, siis tuleb ikkagi võtta vastu äh, väga oluline otsus, nimelt ehitada automaatne rööpmelaiuse äh, muut-, muutja või äh, muutmistehnika minevikus on olnud väga kahtlaseid huvisid selles osas, on tegeletud spekulatsiooniga investeeringute osas oleme valmistamas ette äh, Rail Baltica alast projekti ja kindlasti oleme jõudnud järeldusele, et ei ole võimalik seda projekti ellu viia, ilma et meil oleks äh, võimalus automaatselt äh, rööpmelaiust kohandada. nüüd ähm, rongidele ähm, kauba pealelaadimine ja mahalaadimine, see võtab loomulikult palju aega, nii et see, et nüüd siia lisada veel mingi kitsaskoht, see on küll täiesti ebavajalik, nii et see on siis see üks otsus, nüüd edasi äh, terminali küsimus, äh, seda, see otsus tuleb teha järgmiste nädalate või äh, kuude jooksul, puudutab Kaunast, loomulikult meil on suhteliselt ükskõik sellest, kus see logistiline terminal tegelikult hakkab asuma, aga tahame tagada selle, et, et intermodaalsus on siin ähm, tagatud nii et selle eest tuleb ka seista. nüüd edasi Poola. Poola öö, äh, poolt oleme näinud juba tahet ja tundub, et ollakse valmis ka äh, midagi ette võtta äh, Varssavi ja Cluj'i vahelise lõiguga. Varssavi ja Bialystoka vahel on öö, asi üsna korras, tundub, et me oleme tegelikult selle, nende finantsperspektiivide raamistikust juba väljas, mis puudutab lõiku äh, Leedu piirini ja eriti seda piiriületuskohta. nüüd äh, miks äh, nüüd ainult see üks lõik lükatakse üle järgmisest, järgmisesse finantsperspektiivi, see on lihtsalt selline ettevaatlik Poola lähenemine, sest et nad võtavad arvesse äh, võimalikke keskkonnamõjusid äh, Poola-Leedu piiril, nii et äh, selleks töötatakse välja ka uuring ja ma olen kindel, et tegelikult on võimalik seda teha varem kui järgmise finantsperspektiivi perioodi ajal. nüüd eelmisel aastal äh, tegelesin äh, soovmõtlemisega selles osas, äh, kas me tõesti suudame kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ehitada valmis Rail Baltica nii, et rongid liiguksid saja kahekümne kilomeetrise tunnikiirusega, siis nüüd vaadates tänast olukorda, siis tundub see üsna võimalik. nüüd Rail Baltica äh, rongi eh, transpordi osas. kaalume siin mitmeid erinevaid võimalusi, ühel hetkel mulle tundus, et on absoluutse tähtsusega see, et me liiguksime edasi kaubaveo osas, sest et eh, rongitransport eh, on nendes riikides pigem kaubatransport, võib-olla välja arvatud Poolas, ja nüüd reisijad veo osas peaks tulema välja stiimulitega, nüüd me loodame, et meid toetavad ka eri liikmesriigid, selleks et äh, panna käima ka reisirong Tallinna ja Varssavi vahel praegu sõidavad inimesed pigem bussiga või, või ei sõida nad üleüldse kuhugi, nii et äh, nüüd saaks aga Tallinnast Varssavisse sõita kümne või üheteist tunniga. nii et oleks hea, kui sõidaks äh, üks rong vähemasti kummaski suunas, meie jaoks võib-olla see tundub midagi, mis on iseenesestmõistetav, aga uskuge mind, nendes riikides, Balti riikides oleks tegemist tohutu arenguga nii et kui oleks üks rong, kaks rongi, siis kumbki sõidaks eri suunas ja siis veel ka äh, lisarongid. ja ei peaks kuskil üldse vahepeal seisma jääma. Balti riikides, eriti Leedus, äh, juhtub see, et rööpmevahetus äh, ei tööta siis, kui on väga külm, aga tegelikult see päris tõsi ei ole, sest et me oleme näinud, et Hispaanias kasutatakse seda süsteemi ja ka Poolas ja on täiesti võimalus tagada see, et rööpmelaiust reguleeritakse täiesti vajaliku kiirusega, nii et see sõltub lihtsalt nüüd projekti kaasatud riikides, kuidas nad sooda, suudavad üksteisega kokku leppida. ma loodan, et peagi toimub ka ministrite tasemel koosolek ja et seal ka edasised sammud paika pannakse. nüüd eh, kuupäeva kindlaks määrata on väga raske, aga ma arvan, et kui liikmesriikidel on tahe olemas, siis järgmise kahe, kahe poole aasta jooksul võiks ka projekt valmida, nii et see on täiesti võimalik. maksumus äh, nüüd päris tühine just ei ole, aga peame läbirääkimisega äh, erinevate ettevõtetega ja nüüd, härra esimees, olen jõudnud oma tutvustuse lõppu, tahaksin öelda, et kindlasti on meil veel tipp, pikk tee käia, on mitmeid kitsaskohti, mis tuleb eemaldada, kuid äh, oleme kirjutanud alla äh, vastastikuse mõistmise memorandumile ja see kindlasti on väga tugevaks äh, aluseks tulevikus tehtavale tööle. nüüd veel viimane märkus tegemist on väga julgustava noodiga, nimelt Aasia riigid on näidanud üles huvi, sealhulgas Hiina, äh, Lõuna-Korea, Mongoolia äh, ja ka teised endised äh, Nõukogude bloki riigid. ühesõnaga, nad tunnevad kõik huvi selle, selles osas, et Rail Baltica ka tööle hakkaks Kesk-Euroopast äh, saaksid, saaks seega kaup liikuda Varssavisse ja sealt edasi siis juba põhja poole. nii et põhimõtteliselt peaks see projekt olema ka majanduslikus mõttes täiesti tasuv, nii et nüüd äh, suur tänu teile, härra esimees. suur aitäh, nüüd järgmiseks äh, palun härra Savari, kes räägib meile piloot- äh,, prioriteetsest projektist number kakskümmend kaks, nii et tere tulemast tagasi siia ja kuulame huviga, mida sul öelda on. suur tänu, härra esimees, suur aitäh, suur tänu ka kõikidele endistele kolleegidele nüüd. siin on ekraanil kaart. see projekt on neli tuhat kolmsada kilomeetrit pikk see on kõige pikem prioriteetne projekt, siin on kaks suurt väljakutset, esiteks, kuidas ühendada raudteega vanad ja uued liikmesriigid, kus oleks võimalik sõita sada kuuskümmend kilomeetrit tunnis, kus oleks ka ER, ER, ERTMS, kui võimalikult oleks ka öö, ähm, öö, äh, kaks raudteed kõrvuti. ja nüüd, kui me võtame mm, äh, enklaavid raudteeliikluse mõttes Bulgaaria ja Kreeka, mis on täiesti kõrvale jäänud suurtest Euroopa raudteevõrgustikust. nüüd see kaart on teile tuttav, punases on see kirjas, mida ei ole veel üldse hakatud ehitama, kollases, äh, kollas, kollane on see, mida peaks hakatama ehitama äh, peagi ja roheline on see, mis on juba valmis ja sinine on see, ähm, mida praegu ehitatakse. Ähm, mind nimetati ametisse alles hiljuti Saragossas, nii et äh, tegemist on alles äh, minu töö algusega äh, nii et kolmkümmend seitse minutit kakskümmend, kolmkümmend seitse tundi kakskümmend kaks Äh, minutit selleks, et sõita Dresdenisse. nii et me tahame, et need oleks segaraudteed, et seal saaks kasutada, äh, neid saaks kasutada nii kaubaveoks kui reisiveoks, kõige suuremaks väljakutseks on ikkagi kaubavedu. nüüd, kui te vaatate seda kaarti, siis te näete, et oleme tublisti edasi liikunud Slovakkias, Tšehhis ja Slova-, ja Slovakkias ja samuti Rumeenias äh, mis puudutab Campinat ning Konstantsat, näete siis seda rohelist, rohelisi liine siin, mis on täiesti operatiivsed, enam-vähem meie standarditele vastavalt ja nüüd on ka keerulisemaid piirkondi, näiteks terve Bulgaaria, nagu te kaardilt näete, ja ka lõunapoolne sektsioon, mis liigub Kreeka poolest, mis läheb Ungari piirist, Ungari-Rumeenia piirist ja mis peaks jõudma ka Kreekasse ja Bulgaariasse on veel teisi väiksemaid probleeme piiritsoonides äh, Tšehhi ja Saksamaa vahel, kus tundub, et on mõningaid raskusi ja ma tulen nende juurde tagasi, siin on raskusi siseriiklikult. nüüd, et rääkida sellest küsimusest veidi geopoliitilisemalt, siis saame eristada kahte tüüpi küsimusi, mis on veel lahendamata ja mida peame lahendama järgnevatel aastatel. kõigepealt, kuidas nüüd äh, Tšehhi isoleeritusele lõpp teha? Äh, niisiis üks liin Prahast Dresdenisse ja teine Prahast äh, Nürnbergi, need on kaks peamiste marsruuti Tšehhi ning Saksamaa vahel. tšehhid on lõpetamas põhjasektsiooni, mis läheb siis Prahast äh, Dresdeni suunas Saksa piirini, äh, seda üritatakse kohandada äh, meie standarditele ja edasi siis nimetagem seda lääne või lõuna sektsioon, nii et Praha, Scherding ja Saksa piir, nii et sellel kahel marsruudil ei ole tegelikult päris, nad ei ole päris sama prioriteetsed Saksa valitsus ilmselgelt toetab neid projekte, mis on loomulikult väga äh, väljapaistvad, kiirrongid äh, Praha, Dresden, Berliin marsruudil ja teiselt poolt Praha, München pigem ja mitte Nürnberg. aga nad ütlevad, et need projektid on väga Äh, kallid ja seega ei ole võimalik ette näha, millal need valmis saavad. samal ajal aga tšehhid on parandanud oma äh, raudteevõrgustikku ja nüüd nad, nende ees on need sakslased, kes ütlevad, et äh, väga tore, aga mina ei saa midagi ehitada, sellepärast et meil on siin suuremaid ambitsioone, nimelt kiirrongid, aga kiirronge ei saa kohe praegu nüüd hakata ehitama. nii et tegemist on väikese, kui mitte öelda väga suure raskusega nii et nüüd Praha äh, Regensburg Prahast Rostokini. tšehhid on nõus äh, tegelikult selle ideega, aga kuidas nüüd teha nii, et rongiliiklus ikka ellu jääks ja ei kanduks kõik, kogu liiklus üle, kogu vedu üle äh, maismaatranspordile. nii et mult küsitakse, eriti teevad seda tšehhid, et peaks nüüd üritama lahendama tšehhide ja sakslaste vahelise probleemi. sakslased tahavad pigem äh, soodustada äh, Berliin-Regensburgi ähm, liini ja siis, et tšehhid võiksid sellega ühineda. mina üritan siin äh, teha väikest lobitööd Saksa valitsuse juures, et uuendada dialoogi Euroopa Liit ise peab samuti näitama üles üsna suurt äh, paindlikkust, sellepärast et sakslaste huvides on samuti see, et see äh, prioriteetne projekt number kakskümmend kaks ei lõpeks äh, Tšehhi piiril, vaid et see läheks, liiguks edasi ka Baierimaale ja, ja teiselt poolt, et see läheks Rostokini välja. nii et sakslased väga tahavad seda, et oleks Praha, Dresden, Leipzig, Dresden, Äh, Rostoki ja nii edasi, ühesõnaga ei tohiks võib-olla väga kaugele minna selle projektiga, aga tuleb lihtsalt siin rahustada Saksamaad, nende nõudmised on ju täiesti legitiimsed. nüüd veel üks probleem. Äh, Rumeenia, Kreeka, Bulgaaria ja Ungari, nii et siis see kagu äh, piirkonna probleem ma olen käinud seal ka kohapeal kõikides pealinnades, välja arvatud Sofias, ma tahan ühendust võtta ka Bulgaaria ministriga, see on ainuke visiit koha peale, mis, mis ei ole veel aset leidnud. siin on tohutu probleem, nimelt kõigepealt rumeenlased, me näeme seda ka kaardilt väga selgelt, geopoliitiliselt soovivad keskenduda pigem horisontaalsele liinile, mis läheb äh, Ungarist Konstantsasse. see on meie täiesti selge, majanduslikus äh, Äh, plaanis. nii et ei saa ju hakata siin ehitama sadamaid, enne kui see äh, väga efektiivne rongiliin ei ole valmis ähm, ida-lääne suunal. nii et nemad tahavad keskenduda sellele piirkonnale. nüüd teiseks, neil on äh, suuri rahalisi raskusi. ja need rahalised raskused tähendab, tähendavad seda, et neil on raskusi oma riiklikke kohustusi, kohustustega nüüd edasi minna, sealhulgas ka nende kohustustega, mis tulenevad neile Euroopa Liidu rahastamisest. nii et isegi, kui neile raha anda, siis ei ole võimalik seda kõike ära kasutada. ja nüüd veel teema, mis kõiki teid laiemalt huvitaks, kõik riigid, sealhulgas Tšehhi, peaksid meile andma teada on meile juba andnud teada sellest, et klassikaline mudel on kokku varisenud. klassikaline rahastamismudel enam ei tööta. ja nüüd see võimal-, see võimaldab tagada võib-olla mõnede väikeste marsruutide toimimise, isegi kui tegemist on sellega, et rong sõidab kolmkümmend kilomeetrit tunnis. nii et see ei ole väga äh, mugav ja nüüd Euroopa Liit ütleb, et äh, tehke nüüd äh, äh, luksrong ja pange kogu oma raha selle liini alla ja selle peale lihtsalt vastatakse, öeldakse, et meil ei ole võimalik kogu oma riigi vahendeid sellesse sisse pumbata. nii et see on nüüd näide sellest, kuidas üle investeerida prioriteetsetesse projektidesse, samal ajal kui riigi enda sisene rongi võrgu, rongiteede võrgustik on täiesti kokkukukkumise ääre peal. nii et mulle valmistab suurt muret see, mis toimub siin sellel punasel joonel, mida te näete kaardil Ungari piirist Kreeka piirini on veel kuus miljardit vaja investeerida, praegu tehakse tööd seal vaid ühes äh, piirkonnas, Podivin Kalavatis, see pidi valmis saama kaks tuhat kümme, heal juhul jõuab see lõpule kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta suveks ja see läheb maksma siis üheksa miljardit. nüüd teiselt poolt on meil siin riigid, vabandust, rongid, mis sõidavad kolmkümmend kilomeetrit tunnis. nii et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on meil ikkagi veel vaja kolme tundi selleks, et sõita Rumeenias kaheksakümmend viis kilomeetrit nüüd ma olen ka üle kontrollinud, et äh, hoolimata sellest, millised kaardid siin levivad, siis tegelikult ei ole tegemist liikmesriikide äh, tahte puudumisega, tegemist on lihtsalt äh, vahendite probleemiga ja samuti piiriülese projektide haldamisega. nii et me peame tõesti väga pingutama äh, selleks, mis puu-, selles osas, mis puudub nende projektide piiriülest haldamist. tegemist ei ole mitte ainult poliitilise haldamisega, vaid ka tehnilise haldamisega. Nii et äh, Bonvidin Calafati projekti mm, venimine, see äh, puudutab lihtsalt äh, sellist silla probleemi, siin on viiekümne sentimeetrine tasemevahe ja lihtsalt eksperdid äh, mõlemal poolel ei rääkinud äh, omavahel, nii et viiskümmend sentimeetrit on sealt vahelt nüüd puudu ja, ja nüüd on kuid, kuudeks jäänud venima see projekt. nii et äh, tuleb äh, ikkagi rõhuda sellele, et on vaja piiriüleselt hallata neid projekte ja me ei räägi siin mitte ainult valitsustevahelistest konverentsidest, ministrid räägivad omavahel, kirjutavad kokkulepetele alla, aga sellest lihtsalt ei piisa ma loodan, et äh, vähemasti järgmiseks äh, transpordinõukoguks nüüd teisel detsembril oleme vähemasti saavutanud selle, et see projekt läheb jälle käima. komisjon äh, nägi ette valitsustevahelist kokkulepet selleks, et viia läbi uuringut juba kahe tuhande kaheksandal aastal selle punase lõigu osaks. nüüd rahalised vahendid läksid lihtsalt kaduma ja nüüd on vaja vähemasti põhimõttelist kokkulepet selleks, et kirjutatakse alla valitsustevahelisele kokkuleppele teisel detsembril järgmises Transpordinõukogus, selleks et need vahendid äh, läheks ikkagi sinna, kuhu need määratud olid. nii et tegeletaks selle lõunapoolse probleemiga ja et nüüd kirjutaksid kokkuleppele alla nii ministrid kui ka ettevõtted, nii et teine detsember, viimane tärmin, sest et pärast seda tõ ma tõesti ei tea, mis hakkab saama. nüüd äh, selles piirkonnas tuleb äh, kaaluda ka mm, äh, ühinemiseelse instrumendi raame, raames spetsiifilisele abile siin Balkanil me loodame, et Bulgaaria jõuab äh, ikkagi enne kahe tuhande kolmekümnendat aastat selle punase lõigu valmis ehitada. aga edasi nüüd Balkani äh, riikides, eriti näiteks Belgradi ümber on rongiliine, mis on hoopis paremas olukorras, nii et me võiks luua sellise suure äh, liitumiseelse programmi, mis võimaldaks Bulgaaria isolatsioonist välja tuua ma saan aru, et äh, Rumeenia jaoks tõesti tegemist on siin horisontaalse prioriteediga ida-lääne suunal, aga ikkagi võiks kaaluda ka teist võimalust, nii et selline esimene raport selle prioriteetprojekti äh, osas, mis anti mulle üle väga hiljuti alles Saragossas. suur tänu! ma ei tea, kas bulgaarlased ja rumeenlased sellega väga rahul oleks, aga igal juhul ma sain asjast aru. järgmine, kolmas P. prioriteet kolmas on härra Sagi, ma ei tea, kas teil on samasugused probleemid, kus te äh, tunnelisse lähete ühest otsast sisse ja teisest otsast kuskilt mujalt tulete välja, aga kuulame siis. päris nii hull see asi ei ole, aga piiriülesed projektid ongi need kõige keerulisemad kõigepealt ma pean ütlema, et mul on hea meel olla Euroopa Parlamendis ja selles komisjonis, siis ma räägin teile PP3-st, nagu ka eh, juhataja ütles, ja ka PP19-st. nagu teil on kindlasti meeles, eelmisel aastal, kui mind määrati PP3 koordinaatoriks, eh, peale eh, seda Äh, mida oli ära teinud juba härra Javidjon, äh, mis, kes oli teinud väga tublit tööd, mida ma tahaksin siinkohal ka tunnustada, siis äh, mulle öeldi, et ma peaksin olema ka PB üheksateistkümne koordinaator, mis on Pürenee poolsaare koostalitusvõime valdkond. sest see on seotud omakorda jälle PP kolmega ning see on esimene kord, kui teile antakse aru äh, teise PPP osas ja see on ka põhjas ka äh, miks selles dokumendis, mis on teile edastatud, te leiate ka antud projekti üldise kirjelduse, mitte ainult äh, siis äh, lisainformatsiooni, mis puudutab siis eelmise aasta tegevust. tegemist on loomulikult kahe äh, väga olulise projektiga äh,, ning äh, neid põhjuseid on mitmed, kaasa arvatud see, et äh, Püreneede äh, poolsaar on mitte just päris isolatsioonis, aga üldiselt raudade mõttes teistest Euroopa riikidest küllaltki kaugel, seal on erinev rööpa laius, rööpavahe ja seal on mitmed muid tehnilisi põhjusi ka sarnane sellega, mida alles härra Delintši rääkis, mis puudutas Rail Balticut. Äh, väga palju selle valdkonna jõupingutusi on tehtud, mis on äh, olnud küllaltki muljetavaldavad. Äh, tegemist on olnud kiirühendusega, mis, mida on arendatud ja see vastab Mandri-Euroopa standardile on paljudes võrgustiku osadesse eh, paigaldada lisarööpmeid niimoodi, et ei pea eh, rööpalaiust vahetama, nii et tegemist on olnud selles mõttes väga huvitava eh, sellise testprojektiga, kuidas toime tulla erinevate tehniliste standardite erinevustega, mis on seotud ajaloolise taustaga. mis puudutab Hispaania kiirvõrku, siis see on päris hästi arenenud. nagu te teate, see on maailmas praegu esirinnas ja aastaks kaks tuhat kaksteist äh, ta peakski olema täiesti esikohal, kui kõik lähevad hästi, äh, kõik asjad lähevad hästi, siis palju, väga paljud asjad on praegu toimumas. kuigi me näeme siin loomulikult finantsprobleeme ning äh, ka muid erinevaid probleeme, millega me peame toime tulema. kuid ähm, igal juhul, kui me vaatame äh, siis äh, Äh, seda, kuidas ühendust poolsaare ja Prantsusmaa vahel parandada, siis see on väga oluline valdkond meie jaoks, pidades silmas ka erinevate transpordiliikide ühiskasutamist. hetkel äh, väga palju kaupa transporditakse maanteede kaudu, see põhjustab omakorda ummikuid, keskkonnas saastatust ja muid sarnaseid probleeme, nagu te ilmselt seda ka väga hästi teate üks kõige olulisematest äh, põhjustest, miks me tahaksime nii kiiresti kui võimalik progressi saavutada, ongi just see, äh, lisaks sellele, et me peaksime kaasa aitama inimestel liikuvusel ja nõnda edasi. kuid nagu äh, me oleme siis ka raportis öelnud, siis ma usun, et Äh, me võime suhtuda antud projekti küllaltki optimistlikult. ma tahaksin äh, teiega jagada ka mõningaid äh, asjaolusid. kõigepealt PV3, nagu te teate, tegemist on kolme haruga, see üks on siis Madridist, mis seob pealinna Castellane, Baski ja eda-, edasi siis, sealt edasi kuni Pariisini tegemist on niinimetatud Atlandi haruga. ja sellest ma räägin täpsemalt hetke pärast. edasi meil on siis Vahemere haru, Aragon, Kataloonia, Provence ja siis edasi Leoni, edasi Pariisi. ning siis on äh, meil ka äh, haru, mis läheb Portugali, see läheb äh, Lissaboni, läbides Castilla, äh, La Mancha, Extremadura ja Centro. kõigi kolme haru puhul äh, me võime öelda, et tegemist on saavutatud heade tulemustega ning äh, see projekt on edasi arenenud ja kui me saame, oleme teinud siin head ähm, koostööd. Vahemere harus me oleme saavutanud, äh, äh, oleme jõudnud heade tulemuste ning üks oluline sündmus on siis aasta lõpus meil tulemas, see on siis esimene standard Euroopa rööpalaiusega ühenduslüli Pürenede poolsaare ja ülejäänud Euroopa vahel siis Figueras Perpignani ühendus see teostati tänu PPP-le ning see läheb nüüd siis käiku. Äh, nüüd enamus Barcel-, äh, Barcelona liinist on nüüd käigus. väga paljudes harudes on töö veel käimas. lisaks sellele on tegemist kantud liini äh, eelkasutamisega või siis ajutise kasutamisega ja siis oodatakse lõplikku kinnitust, aga see siis hakkab toimuma detsember, jaanuar või umbes nii. ja pärast seda me läheme edasi siis Lyoni Pariisiga ja siis edasi äh, on arenemas, on arenemas, arendatakse edasi ja seal aasta kaks tuhat üksteist peaks olema ka see valmis. mis puudutab Montpellier-Pompiljani, siis ka selle haru äh, kallal on tööd alustatud kaks tuhat kakskümmend peaks olema selle projekti valmimistähtaeg. samal ajal võib praegusel hetkel kasutada olemasolevat liini. Äh, siis oli Vahemere Atlandi haru, äh, algab äh, siis Prantsusmaalt ning liigub siis Turi ja Bordeaux poole ja mis mõtleb Hispaaniat, siis vaatame Valladolid ja San Sebastianit. siis on ka mitmeid äh, lõiku, äh, kus on nüüdseks äh, paika pandud tulemuse raudtee asukoht, siis kõige olulisem koht on siis piiriülene lõik ning ähm, tegemist on kõigepealt valitsusvaheliste, vahelise konverentsiga kõigepealt äh, ja seal on ka Euroopa majandushuvide grupp, kes sellega, kes koostööd ja seal on saanud olulisi edusamme. on väga oluline leida kõige parem äh, mudel, millisel viisil terve seda transpordikoridori saab kasutada, see ei puuduta mitte ainult äh, reise, vaid see puudutab ka äh, kaubatransporti. antud projekti puhul on oluline silmas pidada seda, et erinevad logistilised keskused Hispaania pool oleks selle koridoriga ühendatud, selleks et seda saaks täiel määral ära kasutada. siis ähm, veel üks ülesanne on piiriülese lõigu paika panema ja see ei peaks olema mitte ainult mõlemale, mõlemad pooli rahuldav, vaid ka see peab täiel määral vastama äh, keskkonnanõuetele, sest äh, tegemist on väga haavatava äh, Euroopa osaga keskkonnavaatepunktist siis Madrid ja Lissabon, siis aastast kaks tuhat kolmteist me eeldame, et näeme esimest kiirühendust kahe riigi vahel. praegu töö Hispaanias toimub ja ka selles Merides Barajos praegu ning äh, on äh, eelmisel aastal maikuus kirjutati alla äh, avaliku erasektori partnerluslepingule äh, Portugali osapoolte poolt. see liin koosneb kahest osast. esimesel osa lepingul on alla kirjutatud teine osa, kus al-, mis algab äh, Lissabonist ja kaasab ka äh, piiriületust, siis äh, tegemist oli ühe projektiga, äh, mis tühistati ja, aga nüüd on tegemist siis uue projektiga ja siiamaani me oleme siis äh, kuulnud, et, et seal asjad on arenemas ilusti me kindlasti peaksime märkima, et äh, raskusi on olnud, aga me oleme saavutamas edusamme. edasi, äh, me kõik teame muidugi Saragossa konverentsi äh, tulemusi, kuid lisaks sellele me oleme püüdnud natuke paremini ära korraldada institutsioonilisi suhteid kolme seotud valitsuse vahel ja see ei ole seotud eh, nii palju poliitilise kliima parandamisega, mis on juba päris hea, aga lihtsalt me tahaksime saavutada tõhusamat eh, tegevust eh, ettevõtluse valdkonnas ilma viivitusteta, siis on, kirjutati alla Prantsuse-Hispaania vahel vastastikus või kolme riigi poolt, poolt siis vastastikku mõistmise memorandum, memorandumile, memorandumile ja edasi äh, me selle kindlasti peaksime mõtlema äh, ka selle peale, kuidas on äh, seal tegemist riikidevahelise suhtega, siis Hispaania-Portugal ja siis Prantsusmaa-Hispaania. siis novembri keskel tuleb tehniline koosolek, mis võimaldab kõrgtasemelisel rühmal teostada projekti järelevalvelt ning selle osas antaks teile ka ülevaadeid. siis äh, ma mõistan, mul on aega otsa saamas, aga põhimõtteliselt võin teile siis öelda, et äh, praegust olukorda tutvustav äh, informatsioon on meil olemas, siis Madrid Andalusia äh, üks näiteks ja me näeme äh, ja siin kõikides valdkondades saavutada edu ja neid me teile ka tutvustame. siis edasi Põhja-Ida, siis on Vahemere koridor ja siis ka põhja ja loodosa. ja ma ei tahaks nüüd rohkem selle aega äh, kulutada, sellepärast et juhatajal on haamer väga lähedal tema käele aga lühidalt öeldes põhimõtteliselt me võime siis ähm, näha seda, et tegemist on siis väga aktiivse tegevusega tulevikus, loomulikult peab arvesse võtma ka võimalikke finantsraskusi. vaadates erinevaid projekti, siis äh, tegemist oli erinevate harudega, mida tuleb omakorda PP3-ga ühendada ning sellisel viisil me saame jõuda positiivse arenguni äh, ja me saame seal äh, raudteede ühendust antud piirkonnas äh, parandada ja Äh, arvestada ka siis ERTMS-iga, äh, mis omakorda parandab siis raudteeühenduste äh, kasutamist. ning lõpetuseks, vaadates ka Vahemere kaubatranspordi koridori, siis ähm, see liin ei ole äh, PPD süsteemis, kuid praktikas on ikkagi see täiesti olemas tänu äh, toi-, praegu veel toimuvale tööle ja see ei ole seotud mitte ainult PPP-ga, mis läheb erakonnast üles, vaid see, seal on ka PP üheksateist, mida siinkohal oli võimalik ära kasutada. kui teil on küsimusi, siis ma olen valmis nendele vastama okay, point of interest, transport committee will be going jah, lihtsalt igaks juhuks mainin, et järgmisel aastal läheb Transpordikomisjon ka Pepinioni ja Barcelona linki, äh, ühendusteed vaatama meil on siin kokku üheksa liiget, kes äh, soovivad oma mõtteid avaldada. annan teile aega kolm minutit ning palun teil sellest kinni pidada. ja nüüdseks on neid juba kümme, nii et äh, seega on igalühel aega kaks minutit. ehk siis härra Kuhn, palun algust. aitäh, esimees, ma sooviksin tänada kõiki kolme koordinaatorit. meil on kasu ainult sellest, kui me arendame välja terve võrgustiku ja see on kasulik ka siseturule, me peame raudteepaketti sellisel viisil ähm, läbi suruma, nagu me seda oleme ette kujutanud mis puudutab ähm, ka-, äh, kahekümne teist projekti, härra Savari, millisel viisil on teil võimalik olnud äh, neid äh, puudulevaid lõike ühendada Saksamaal? me tahaksime näha, et Berliin oleks ühendatud Musta mere ja Konstantsiga ehk siis kogu selle teega Baltikumist Mustale merele. jah, ühest küljest on meil teatud eesmärgid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks peaks tegemist olema topeltrööpmetega kiire raudteelõiguga. mis aga puudutab lõiku Dresdeni ja Berliini vahel, siis jah, projekti toetatakse kohalikul tasandil ning ei ole vaja sõita ringi Leipzigi kaudu. mina tahaksin, et äh, ka Praha ja Nürnbergi ja Müncheni vahel äh, toimiks midagi sarnast. ning samuti, ähm, mis puudutab Praha, Müncheni ja Põhja Saksamaa ühendusega. millised on edusammud seal vallas, millis-, kuhu olete jõudnud? proua Jala Sender, palun. suur tänu kolmele koordinaatorile. mina tahaksin paluda teilt, härra Simson, kuna te olete esimees ja seoses ka härra Segi mandaadiga ta tegelikult on sellest rääkinud ka raportis, tal on ju mandaat selleks, et in-, et informeerida otse meie komisjoni, nii et paluksin härra Simsonilt, et komisjonina me äh, paluksime äh, raportöörilt, et äh, projekt kuusteist, mis puudutab Püreneesid, et siis meid ka teavitataks sellest, et ei teavitaks mitte ainult volinikku äh,, nii et projekt kuusteist on seotud ka projektiga number kolm ning üheksateist. nii et kõige kohasem oleks ikkagi see, et me kõik oleksime informeeritud sellest teemast. nüüd paar murepunkti. piirisektsioonis äh, toimuv töö Perpignani ümber tundub, et tehakse kaotatud aega tagasi ja äh, kui ma ei eksi, siis detsembriks äh, peaks esimene etapp olema läbi ja kindlasti härra Simson on väga ähm, rahul, sellepärast et nüüd äh, ei pea ta enam rongi vahetama selleks, et sõita Perpignanist Barcelonasse. nüüd aga, mis puudutab Montpellier'd, siis võib juhtuda, et seal tekib ummik hoopiski teisel pool, nii et tahaksime teada, mida selle lõigu osas meile välja käite. ühtlasi suure huviga lugesin ka seda, ja komisjonis oli selleks kindlasti puudu, et PP üheksateist näeb ette ka kaubaveo tee et seda saaks ühendada ka tulevaste plaanidega. nüüd kui piiriülese haldamise osas kõik kolm rääkisite ju sellest ja probleemidest, siis äh, tundub, et äh, olemasolevatest dokumentidest piisab, äh, vastastikuse mõistmise memorandum ning samuti kõrgetasemelised dokumendid ja nii edasi. suur aitäh! proua Maisner, palun, kaks minutit aitäh, esimees, püüan teha lühidalt. esiteks, mis puudutab probleeme Saksa valitsusega ja ma sooviksin teid selles vallas äh, aidata mis puudutab äh, projekte kolm ja üheksateist, siis teeme koostööd äh, Hispaania kolleegidega nagu härra Savari ütles, jah, meil on siin probleeme, me teame, et on erinevad tingimused eh, erinevates Euroopa piirkondades, mis puudutab raudteetransporti. härra Telika, te rääkisite bussi ja raudteetranspordi vastastikust asendamisest, meil on küsimusi koostalitlusvõimega ning palju rahalisi probleeme minu arvates on siinkohal küsimus, mida teie peate vajalikuks selleks, et et selle Euroopa raudteevõrgustikuga lõpule jõua, loomulikult on meil vaja rohkem vahendeid, neid meil ei ole, kuid kuidas te näete, et seda probleemi lahendatakse? me tahaksime, et meil oleks integreeritud äh, raudteevõrgustik. see on probleem. samamoodi, nagu meil on probleeme ka veeteede transpordiga, mis juhtub, kui me sellega ühele poole jõuame? härra Kraamer, palun aitäh. üldine küsimus on see, et kui te ütlete, et raha ei ole, siis näiteks Hispaania puhul tundub, et tegemist on ainsa riigiga, kes kulutab rohkem raha raudteele kui maanteele. kõik teised teevad seda vastupidi, kaasa arvatud Saksamaa. ja sellel teemal peaksime rääkima. meil on võimalusi ümber suunata ühe koma kolme tonniseid äh, veokeid, kuid äh, enamus seda ei tee. Šveits küll teeb seda, aga nemad on väljaspool Euroopa Liitu. šveitslased on äh, seadnud mitmeid eesmärke, nad, neil on oma tunnelid, kuid mis puudutab Poola olukorda ning äh, Poola-Leedu piiri, piiri. siis äh, olen kuulnud, et seda teelõiku on arendatud äh, ning ma ei ole tuvada, tuvastanud, et seal oleks mingeid probleeme keskkonnaga, olen seal ise sõitnud. kas te võiksite selgitada, millised on need keskkonnaprobleemid selles piirkonnas? mis puudutab äh, teelõiku Konstantsi see on probleem rumeenlastega. mida te tahate näha, kas veeteesid või raudteede arendamist, mõlemaid ei ole võimalik äh, rahastada. me ei saa nõuda, et Euroopa rahastaks mõlemat arengut. nagu ma ütlesin, siis ähm, Donaus on mitmeid probleeme. ning äh, lõpuks, mis puudutab Hispaaniat, teen väga lühidalt kas äh, kas otsus on tehtud, et see läbib ka Iberia poolsaart, jah, see on väga suur ja poliitiline probleem Prantsusmaa või Hispaania pool. milline on teie arusaamine? härra Siilak, palun kaks minutit. aitäh, kõigepealt sooviksin tänada kõiki koordinaatoreid äh, tehtud töö eest, väga hea on teid kõiki siin meie majas näha. minu küsimus puudutab Rail Balticut väga hea meel oli kuulda kõiki neid edasiminekuid, kuid äh, kolm punkti. esiteks, mis puudutab Lätit. mida te ootate Läti uuelt valitsuselt, ähm, kuidas olukorda parendada? Äh, valitsus on põhimõtteliselt äh, samasuguseks jäänud oma mis puudutab aga Poola osa, mul on mitmeid küsimusi, kui üldine kiirus on sada kakskümmend, kuidas seda suurendada, kui Poola ei investeeri, ei tee omapoolseid investeeringuid? ning äh, tegelikult võib see kiirus veelgi väheneda pigem sama, mis puudutab reisijate vedu nagu te ütlesite, et äh, et äh, me peame jõudma selle kiiruseni sada kakskümmend ka reisijate ro ro rongide puhul. ütlesite, et olete äh, organiseerinud rahvusvahelise konsortsiumi selle arendamiseks, kas te võiksite selgitada, mida te sellega silmas peate, aitäh? järgmiseks. härra De Grandes Pascual, palun suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada teid selle eest, et äh, või tahaksin vabandada selle eest, et ma ei äh, räägi siit kahe koordinaatori projektidest, kõik projektid tegelikult on Euroopa Liidu projektid ja ikkagi kokkuvõttes meie peame tegelema nende asjadega, mis meid kõige otsesemalt puudutavad, nii et äh, räägin sellest, millest rääkis härra, härra Sekki. nüüd see lõik, millega teie tegelete, see liigub edasi kõige kiiremini. ja see, et te olete enam-vähem rahul, see rahuldab ka neid, keda see otseselt puudutab, ehk siis meid. nüüd te olete väljendunud väga otseselt, kriis mõjutab kõiki ja me ei räägi siin Rumeeniast või Bulgaariast, nagu äh, mainis härra Savari, kuid ei ta-, tasu siiski unustada seda, et tegemist on meie kõigi ühise probleemiga. ja nüüd äh, see, et kindlaks määrata, kellel äh, on täpselt probleeme, nagu seda on teinud Portugal, sest nimelt just nii tulekski äh, jätkata, sellepärast et avalikku raha on kõigile, kõigil praegu vähe nüüd piiriülesed probleemid, oleme täpselt samasuguses olukorras, liigume natuke edasi ja siis jälle ei toimu midagi, nagu proua Jala Sender ka ütles, siis olukord on tõesti väga murettekitav. teine parlamendiliige juba ka ütles seda, kes üldiselt minuga ei nõustu aga selles osas ta nõustus, et peame näitama üles suuremat tahet selleks, et probleemid lahendataks, nii et igaüks peab oma kodused ülesanded ära tegema ja tegelema just nimelt sellega, mis on tema äh, kohustuseks. nii et tõesti, need äh, raudteevõrgustikud peavad olema Euroopa-ülesed ja need ei peaks lõppema ära mingi riigi piiril nüüd tahaksin äh, tänada ka selle eest, et Vahemere koridor üldse olemas on, tõepoolest praegu see ei ole osa äh, prioriteetprojektist, kuid äh, ei ole ju vältimatu see, et see seda, selleks saaks. sest Pürenee poolsaar on väga oluline terve Euroopa jaoks, eriti Prantsusmaa jaoks, nii et tuleb pingutada selle nimel, samuti peab olema olemas poliitiline tahe, nii et palun tehke seda tegemist ei ole mitte ainult kõige rikkama Hispaania piirkonnaga, mis võib äh, pakkuda olulisi võimalusi ühisturule, vaid äh, tegemist on ka ähm, ühendusega Prantsusmaaga, suur aitäh! härra Tremosa, palun! aitäh! küsimus härra Sekile. väga hea oli seda vahekokkuvõtet lugeda leheküljel viisteist öeldakse, et on äh, teatud viivitusi, viidetakse kolmele põhilisele põhjusele viivituste äh, puhul ning üks on just poliitiline, kas te võiksite selle, seda täpsustada, eriti mis puudutab probleeme Hispaania ja Prantsusmaa valitsusega, aitäh! aitäh, härra, äh, proua Lichtenberger, palun! aitäh! mul on väga hea meel samuti näha teid kõiki kolme siin ja eriti meie endist kolleegi, härra Savariid. temal oli väga rasked ülesanded, mis puudutas seda prioriteetset projekti, kuid vaatame selle lõigu tähtsus on, milline see on siis, kas, kas see on niivõrd oluline Äh, ning mis puudutab koridor number seitseteist, siis eriti oluline on meil see mm, ühendus tekitada Donauga. Lintsist põhja poole minev ühendus, mis ühendab meid äh, kahe teise koridoriga me oleme kuulnud, et äh, see ei saa olema kiirraudtee, kuid see võib olla väga suureks probleemiks. me räägime hea ühenduse avamisest. seega kiirus võib-olla ei ole niivõrd oluline niikaua, kui see teelõik on olemas, siis on võimalik sellega juba väga palju saavutada minu küsimus on, kas me võime öelda, et kui see ei ole väga kiire, see ei ole kiirraudtee, siis äh, kuna tegemist on ka väga raske piirkonnaga, mägise piirkonnaga, seal ei ole nii lihtne äh, ehitada kui tasasel maal. jätame siis selle kiiruse komponendi välja nendes äh, piirkondades, kus on keeruline, et lihtsalt tagada seda head ühendust, isegi kui see ei ole niivõrd kiire, kui me sooviksime ehk siis me teeksime ikkagi edusamme ühenduste loomisel. Austria on väga huvitatud äh, ühendusteedest äh, Tšehhi Vabariigiga. me teame, et mõlemate valitsustega on selles küsimuses hetkel probleeme proua Bilbao, palun. suur tänu, härra esimees ja suur aitäh ka kolmele koordinaatorile selgituste eest. härra Saver, Savarile tahaksin öelda, et olen nõus tema väite, väidetega. kindlasti peaksime kuidagi sundima liikmesriike, kui me tõepoolest tahame Euroopa siseturgu edasi arendada ja kui tahame käituda sidusalt äh, programmiga strateegiaga kaks tuhat kakskümmend sest et seesama strateegia räägib konkurentsivõimest, innovatsioonist, jätkusuutlikkusest ja see, kui me rõhume prioriteetprojektidele, siis kindlasti tagab see meil äh, sidususega kõikide teiste otsustega, mida vastu võtame. nii et äh, jagan äh, seda väidet, et tundub, et liikmesriigid ei ole asjast päris õigesti aru saanud ja nüüd, et täiendada seda, mida ütles härra Seki, tahaksin talle esitada küsimuse projekti number kolm kohta, mis puudutab Hispaania äh, osa või siis äh, nii-öelda seda Baski Y äh, osa, nagu meie seda nimetame kas viimase aasta jooksul on täidetud kõik kohustused, kas on märgata mingisugust venimist viimase kahe aasta jooksul selle projekti ellurakendamises? ja nüüd, mis puudutab ühendust Prantsusmaaga, te ise ütlesite, et Hispaania on alla kirjutanud kolmele memorandumile, kuid teame, et selle projektiga on probleeme, te viitasite keskkonnaprobleemidele, mina tahaksin teada, milline olukord on täpselt selle lõigu osas nii et äh, projekt äh, kolm Hispaania osas Baskimaal kindlasti liigub edasi ja seda tingimusel, kui ühendus Prantsusmaaga on juba äh, selgeks räägitud, nii et tahaksin, et te täpsemalt räägiks sellest, millele te siin täpselt viitate. <clears throat> aitäh! nüüd annan koordinaatoritele veel sõna, palun piirduge kümne minutiga oma vastustes see oleks meil suure, see oleks suurepärane, siis peaksime ajakavast kinni. selge on see, et teatud liikmetele on äh, mõned projektid eriti südamelähedased vastavalt sellele, kust nad pärit on. igalühel on oma lemmikprojekt. nii see olukord kord on härra Delitska, palun kümme minutit vastata. üritan Rail Balti-, Baltica küsimustele vastata, alustan võib-olla lõpust. mulle tundus, et viimased küsimused olid kõige komplekssemad. mis puudutab reisijate vedu, küsisite, kuidas see võiks toimida jah, ma tean, et see ei hakka toimima siis, kui me jääme erinevate ettevõtete peale looma. me oleme näinud monopolistlikku käitumist, erihuvisid ja muid. ainus viis, kuidas see saab toimida, on see, kui on võimalik luua teatud konsortsium või mingisugune uus üksus, kes seda tegevust juhib selle eeliseks on see, et me saaksime toimida kiiremini, me ähm, ületaksime poliitilisi mm, tõkkeid ning äh, samuti ma arvan, et äh, meil oleks ka paremad tulemused, mis puudutavad äh, veeremit, veeremeid ja muid tehnilisi küsimusi see on selle ühisettevõtte või konsortsiumi idee taga. ma loodan, et aasta lõpuks on meil esimene kohtumine selles vallas, meil on vaja poliitilist äh, tuge ja siis nagu eelmisel aastal saame me välja pakkuda äh, alternatiivseid äh, projekte näiteks Leedule ja sama saame ka, ka reisijate veo küsimuses, kui seda vaja peaks olema. mis puudutab Poolat, väga tihti kuulen erinevaid viiteid äh, teatud viivituste kohta ja vahel on need kommentaarid eksitavad. selge on see, et hetkel on meil nende poolt teatud pühendumus, mis puudutab äh, seda piirilõiku Leeduga kui sellist uurimust oleks võinud läbi viia varasemalt, kui minu käest seda küsitakse, siis jah, loomulikult nii nagu paljud as-, paljusid asju saaks, oleks ka seda saanud varem teha. kuid õige küsimus esitada on see, kas, kas meil on vaja siin äh, keskkonnamõjusid arvesse võtta, kui me vaatame praegust äh, raudteed, siis on äh, see väga käänuline selleks, see tekitab probleeme. me peame vaatama seda, kas praegune raudtee on keskkonna mõttes ähm, parem või oleks meil vaja seda muuta. kuid tundub, et härra Kramer ei tunne nii palju muret selle keskkonnaküsimuste üle, kuid ähm, kuid vaatame, millise otsuseni jõuame. mis puudutab äh, Lätit jah, ma ütleksin, et ähm, vastab tõele, et valitsuse koosseis on väga sarnane eelnevale, kuid tegemist on siiski olukorraga, kus on just äsja toimunud valimised. mida me täpselt äh, plaanime teha, me eeldame, et me äh, suudame lõpule viia kõik äh, uuringud, ettevalmistavad tööd ning järgmise aasta alguses tehtaks ähm, ehitamisega alust. ning tegemist on solidaarsuse küsimusega ja ühilduvusega. riik peab mõistma seda, et kui tingimusi ei täideta, siis, ähm, siis äh, ise kannatatakse selle all. härra Kraamer äh, viitas ka teemaksudele, mis on samuti väga oluline see puudutab maanteetranspordi ja raudtee võrreldavust. Tšehhi Vabariik äh, on ilmselt järgmine liikmesriik, kus on äh, kompleksne teemaksusüsteem. ka mina konsulteerin Transpordiministeeriumi selles vallas. ülejäänud küsimused, mis puudutasid, äh, mis tulid näiteks proua Maisnerilt, mida on vaja ette võtta? lihtne vastus on see, et meil on vaja rakendada seda, mida on otsustatud ja kavandatud. kui me vaatame ka Rail Baltica olukorda, ma ei tahaks liialdada, kuid kolmandik ette nähtud kuludest on muutunud e me teame, et kui me kulusid ei suuda vähendada, siis meil seda ühendust ei saa olema. me peame rakendama seda, mida on võimalik, seejärel on meil vaja ette valmistada järgmist finantsperspektiivi ning äh, täna peaksime me mõtlema kahele aspektile. esiteks selleks, et suurendada kiirust kuid vältida seda, et kiirus oleks suurem kui kakssada kilomeetrit tunnis. seal piirkonnas, kus on kiirus sada kakskümmend, võiksime seda suurendada saja kuuekümne kilomeetrini tunnis. seda nii kauba kui reisijate veol. ning teine aspekt, see on poliitika küsimus. see on Rail Baltica ühendused Ida-Euroopaga. ma olen seda küsimust arutanud, ma arvan, et me ei tohiks teha samu vigu, mida varem. hetkel on meil mitmeid probleeme Kesk- ja Ida-Euroopa piiridel, me saaksime neid väi-, vältida. meil on vaja mõelda kakskümmend aastat ette ja sellele me peaksime juba praegu Rail Baltica raames eh, keskenduma me peame tegema seda, mida on võimalik rakendada, me peame ette valmistama kõik uurimused ning olema järgmiseks faasiks valmis. see on strateegia küsimus, kuidas me rahastame, kas see on mitmest allikast ning meil peab olema strateegiline lähenemine. aitäh! aitäh, härra Savari, palun! suur tänu, härra esimees, üritan teha sama lühidalt nagu minu kolleeg, kõigepealt härra Kuhn ja proua Meissner, sakslastega probleemi tegelikult ei ole ja saksa, sakslaste esitatavad küsimused on minu arvates täiesti õigustatud, ma enne juba ka ütlesin ja kõigile peaks see selge olema, kõikide äh, prioriteetprojektide osas, et äh, riikide eelarvealased piirangud, ükskõik kas me räägime lääne- või idapoolsetest riikidest, ida pool on olukord muidugi hullem, siis kõik liikmesriigid peavad tegema raskeid otsuseid, üritatakse siiski soodustada siseriiklikke infrastruktuure ja mitte suuri Euroopa Liidu infrastruktuure, nii et nende lühiajalised prioriteedid on praegu olulisemad kui pikaajalisemad ja seda ma olen täheldanud kõikjal. ja isegi nende pilootprojektide puhul, mis otseselt ei ole minu vastutusalas, kuid mis mind siiski puudutavad, nii et sakslased nüüd esitavad küsimusi selles osas, kuidas Baierimaad paremini Musta merega ühendada, nii et need küsimused on täiesti loogilised ja see ei, need ei ole, see ei ole mingisugune ida-lääne vaheline äh, konflikt ja need ei, need on täiesti asjakohased. nüüd äh, Dresden, tõepoolest äh, olukord areneb edasi, aga mitte Dresdeni ja Tšetši vahelises piiripiirkonnas, nii et see nelikümmend kilomeetrit Dresdenist Tšehhi Vabariiki, Tšehhi on teinud investeeringuid, aga mingit väljundit sellele nüüd ei ole. sakslased ütlevad, et äh, nojah, aga ühel päeval on meil plaanis panna käima kiirrong ja seega me praegu mitte midagi ei investeeri. nii et nüüd on äh, kaks varianti, kas äh, arendatakse nüüd kiirrongi ideed edasi või investeeritakse sellesse, mis olemas on järgmise viieteist-kahekümne aasta jooksul, aga mitte midagi teha, see ei ole üldse võimalus nüüd Baierimaa, Nürnberg, Regensburg, me ei räägi sellest, et Nürnberg kuidagi kõrvale jätta, lihtsalt küsimus sellest, kui, kust kuhu sõidab nüüd kiirrong Prahasse. kas praegust Tšehhi liini mood-, liini mööda, mida renoveeritakse, ehk siis Praha, Schilding, Nürnberg, või äkki ehitatakse hoopis seda teistmoodi Praha Regensburgi suunal, seda praegu ka kaalutakse, tšehhid on kõigega nõus, ükskõik üks või teine. aga probleem seisneb selles, et nad on praegu renoveerinud Prahast Sellingusse juba selle lõigu ja sakslased nüüd räägivad, et kuna me ehitame kiirrongi kas läbi Nürnbergi või Regensburgi, siis me ei hakka äh, Nürnberg äh, Sellingi lõiku äh, siin üldse ehitama, sest et see on liiga kallis nii et siin on järjepidevuse probleem ja see probleem on võimalik lahendada, seega peab jõudma kolmepoolse vestluseni. sest et see, mida Tšehhi tegi PP kakskümmend kaks all, sellel ei olegi enam väljundit, sellepärast et sakslased tahavad midagi teha, aga võib-olla alles kuskil kahekümne aasta pärast. nüüd proua Meissner, mulle tundub, et ma vastasin teie Saksa valitsuse teemalisele küsimusele, dialoog on alles käimas, see kõik on väga põnev. nüüd härra Kuhn, võib-olla see on, tuleneb sellest, et ma olen prantslane, aga tõepoolest ma lähen liidumaade juurde, aga mul ei ole plaanis kuidagi Saksa valitsust raskustesse panna. koordinaatorite rolliks kindlasti ei ole koordinaatorite rolliks kindlasti on pidada läbirääkimisi liidumaaga, aga meie kohustuseks ei ole kuidagi keskvalitsust raskustesse panna. nüüd äh, Euroopa loomulikult peaks ise oma asjadega hakkama saama, aga igal juhul tahan läheneda sellele küsimusele väga ettevaatlikult. nüüd, kuidas siis nüüd seda täpselt tegema peaks? raudteeliikluse osas on ähm, rahastamisküsimus väga oluline, sealhulgas ka traditsiooniliste raudteevõrgustike puhul liberaliseerimine peaks hinnad alla lööma, kuid see ei saa olla ainsaks vahendiks nüüd, kui ei olda võimelised kasutama raha teistes transpordiliikides selleks, et seda investeerida raudteeliiklusesse, siis ei saa üldse midagi teha, sest et raudteeliiklus on lihtsalt selline äh, liiklusvahend, mille puhul on vaja riigi investeeringuid ja siin tuleb pöörduda kindlasti ka erasektori poolest, et need investeeringud äh, jaotuvad saja, saja viiekümne aasta peale. nüüd Donaud mööda niikuinii reisijad ei sõida, see on ainult kaubaveo jaoks. nii et küsimus seisneb selles, kas Donau oleks kasutatav äh, paremini kaubaveo jaoks. nüüd äh, rumeenlased on otsustanud ehitada liini Ungari piirist Konstantsani, nad eriti edasi ei ole liikunud, sest et raha neil ei ole, kuid kindlasti kui midagi PP kakskümmend kaks all tehakse, siis just nimelt seda. nüüd, milline väljund on siit lõuna poole, just nimelt sellepärast ma kaalungi seda alternatiivset strateegiat, et liikuda hoopis Serbia suunas. Lints-Praha marsruut ja Tšeski Milovitše Teie valitsus peaks järgmisest aastast pumpama projekti sisse nelisada miljonit euro, mis lähe-, eurot, mis läheks Sümerani. Tšehhid liiguvad edasi, kõik on nõus, et et maastik on seal selline, et kiirrong läheks liiga kalliks maksma. nii et nüüd siis idee on kuidagi seda piirkonda siin infrastruktuure siiski muuta, nii et kaubavedu oleks veidi mugavam, aga me ei räägi siin mitte näiteks Rooni jõeorust Prantsusmaal. nüüd küsimus seisneb selles, kuidas need riigid tahavad jõuda välja Vahemereni, nii et seda küsimust äh, peab ka esitama, kas nad kõik tahavad käia läbi Brenneri või äh, mõne muu linna, vastuseid on erinevaid nii et nende Kesk-Euroopa riikide põhja-lõuna suunaliste marsruutide puhul on mitmeid erinevaid variante. loodan, et olen teie kõikide küsimustele vastanud. härra Seki, palun. Uh, suur tänu ja ma tahaksin teid tänada kõiki väga huvitavate küsimuste ja kommentaaride eest. ja ma püüan teile siin pakkuda mõningaid vastuseid kõigepealt, mis puudutab po-, viivitusi poliitilistel põhjustel, ma loodan, et äh, ma ei kasutanud seda terminit äh, ebakorrektselt. kui me räägime poliitilistest raskustest või viivitustest, siis äh, ma siin ei räägi raskustest, mis süsteemi ees seisavad, vaid sellest, kuivõrd keeruline on teha piiriülest koostööd, mis tihti, äh, tihtipeale, mis tihtipeale ka äh, puudutavad erinevaid äh, tasandeid ja aeg läheb väga kiiresti edasi, väga raske on neid kokkuleppeid sõlmida. see on ka põhjus, miks meil oli väga hea, et me saime Saragossas vastastikku mõistmise memorandumile allkirjad ning äh, nagu ma ütlesin, siis äh, toimub koosolek novembri keskusel, keskel ja siis äh, saame ehk kõrgetasemelised töörühmad äh, tööle. Äh, tegemist on siis alalise töörühmaga ja see on just äh, juhtimise äh, seisukohalt oluline. loomulikult äh, viivitusi tekib, mõningate asjade jaoks ei ole otsuseid veel langetatud näiteks, kuid loodetavasti ma ei ole liiga naiivne, kui ma väidan, et teinekord on äh, küllaltki keeruline saada kõiki osapooli kokku ja siis aeg lihtsalt läheb mööda ja midagi ei ole ära tehtud, nii et see oli siis see üldine mõte. Ähm, kuid äh, praktikas muidugi me näeme ka seda, et äh, kõigepealt on tehtud jõupingutusi Prantsuse ja Hispaania suunal ja äh, tulemused on head. Äh, Prantsus, vabandust, Hispaania, Portugali suuna üle ma eriti ei muretse, kuid igal juhul me hoiame selle silma peal. on olemas äh, kontaktid valitsustega ja teiste tasanditega ning äh, need on pidevad kontaktid ja kõik on hästi. PP kuusteist siis loomulikult mina ei ole see, kes peab otsuse langetama kõigepealt äh, ma annaksin teile sellise bürokraadi arvamuse. kui meil on tegemist ähm, üldise PP raamistikuga, sellepärast et selle osas hääletati päris alguses ja ma olin ise ka Euroopa Parlamendi liige sellel ajal ning äh, se-, selle jaoks olid ka väga head põhjused ja see on siis see bürokraatlik taust. isiklikult ma leian, et on väga mõistlik äh, alustada tööd äh, sarnase projektiga, mis on keeruline, selle jaoks läheb väga palju aega, tegemist on just pika perspektiiviga äh, projektiga, aga olles pärit Alpide regioonis, siis ma tean, kuidas see tunnelitega äh, asi läheb ja ma tean, et äh, kokkulepete sõlmiseks läheb väga kaua aega ja seda, see on olnud niimoodi nendest esimestest äh, tunnelites peal, lisaks sellele ka Tubergli tunnelile, mis on praegusel, praegu viimane saavutus. igal juhul on väga hea tegeleda eeluuringutega, võimaluse korral võib ka hakata kasutama vanu koridore äh, Prantsuse ja Hispaania vahel, ma tean, et see võib olla, võib olla keeruline, ma tean, et seal on tegemist tehniliste probleemidega Äh, sellel võivad olla ka äh, mitmed põhjused, äh, see võib olla seotud ka näiteks just turismindusega, kuid üks asi, mis mulle muret valmistab, on see, et kui palju Euroopa raha on olemas selleks, et alustada eeluuringutega ning kui me vaatame vahearuannet, siis meil äh, me, meil on, tekib kerge oht, et sellest rahast me jääme ilma. seega tuleks äh, siin asju, äh, asjad ka käima lükata. Need on ka valdkonnad, mida me tahaksime valitsustele mainida, et selline oht on olemas ja äh, tuleb ka järelikult seda silmas pidada. vaadates siis äh, Vahemere koridori äh, PP19 ja sellega seonduvad probleemid, nagu ma ütlesin, tegemist ei ole prioriteetse projektiga, aga selle elemendid on sellised, nagu see oleks osa prio-, äh, prioriteetprojektist, kuna tegemist on kaubanduskoridoriga, RTMS-ga seotud, tegemist on rannikualadega, mida arendakse Hispaanias ning ähm, meil oleme kõik ühel arvamusel, et oleks väga hea saavutada paremad ühendused mitte ainult Barcelonaga, vaid ka teiste Vahemere sadamatega. Äh, selleks, et äh, paremini saavutada ühisturu tegevust Prantsusmaaga ja nii edasi. ma arvan, et oleks ähm, väga oluline vaadata seda, mis toimub äh, TEN-T poliitika ülevaatamisel ja ka mis toimub siis ja mis toimub järgmisel kokkusaamisel, see ja see on ka siis see koht, kus me äh, peaksime jõudma kokkuleppele ning Vahemere ja äh, see on siis osa sellest põhivõrgust äh, Äh, kuhu äh, see koridor saab äh, kuuluma. ja me oleme sellele juba päris palju panustanud. kui me vaatame siis Montpellier, siis siin on juba otsus langetatud, et see projekt lükatakse edasi erinevatel põhjusel, finantspõhjused, tehnilised põhjused, me peame seda äh, aktsepteerima ja see äh, liin ei saa valmida enne aastast kaks tuhat kakskümmend, kus tegemist on siis kõrge, kiire ühendusega Hispaania äh, ja Lyoni vahel. heaks uudiseks on see, esimene projekti etapp, see edasi lükatud projekti etapp suurendab ka olemasolevate liinide äh, mahtu. nii et, et tegemist ei ole sellise oaasiga kõrbes, kui me vaatame ühte olemasolevat Perpignani koridori, vaid tegemist on hästi kasutatava võrgustikuga. edasi, kui me vaatame näiteks, kui kiirrongi DŽV jõuab Figuerasse, siis siis tal läbib küll pika maa ja me teame, et olemasolevat liine saab kasutada, aga see on ikkagi mõeldud selleks, et paremini ära kasutada ka olemasolevat ümbritsevat võrgustikku. edasi, kui me vaatame Atlandi haru, vastavalt sellele, mida proua Bilbao küsis, siis äh, kuigi me näeme mõningaid äh, viivitusi Äh, me näeme, et siin äh, mõningad lõigud arenevad juba päris hästi. oluline on ka edasi vaadata, mis toimub äh, piiriüleses osas. Prantsusmaa on selle jaoks praktiliselt valmis, sest kõik otsused, mis tulevad enne, kui me oleme jõudnud Äh, piirini välja on juba kas langetatud või nendega tegeletakse. seega me siis äh, vaat-, äh, tegeleme praegu selle piirialaga, kus me näeme, et ähm, seal on meil väga vähe valikuvariante ja otsused praktiliselt ette langetatud. Baskimaal on äh, on saavutatud ka head progressi juba ja seal ja äh, me mõistame, millised on selle piirkonna piiriala äh, keskkonna probleemid, seal on tehtud ära väga palju tööd selleks, et äh, identifitseerida kõige delikaatsemad probleemid seal on probleemid, mis seostuvad äh, selle piirkonna jõega ning valitsustevaheline konverents äh, püüab nüüd teha kõik, mis võimalik selleks, et otsuse langetamise protsessiga edasi liikuda ning me püüame jätkata oma tegevusega ilma, et äh, ja, ja seda teha sellisel viisil, et me ei raiskaks aega ma arvan, et ma olen nüüd kõik öelnud, mida ma tahan öelda ja suur tänu tähelepanu eest. ma tahaksin teid tänada äh, teie sõnavõttude eest ja ka vastuste eest meie küsimustele. nagu ütles, ütlesin äh, teile mõlemale Äh, siis mul on väga hea meel, et te olete valmis äh, tegema komisjoni liikmetega koostööd. tegemist on raske valdkonnaga ja me teame eriti raudteede puhul, kui keeruline see ülesanne on. me oleme siin selleks, et teid äh, aidata ja selleks, et teile nõu anda, nii et suur tänu selle eest, et kuulasite nii et äh, täname oma esinejaid. suur tänu ja me kohtume uuesti kell kolm ja meile tuleb erineva härra volinik. kell neli me lõpetame siis päeva, äh, lõpetame siis äh, nelja koordinaatoriga, siin meil on väga kiireks pooleteise tunniga neli koordinaatorit, aga loodetavasti tuleme toime. kas neli? ei, kell kolm, kell kolm on volinik kell neli ülejäänud koordinaatorid. suur tänu, head lõunat!